tere hommikust! tere hommikust, tahan öelda kolleegid, aga tuleb öelda kolleeg, sellepärast et tegemist on erakorralise koosolekuga Euroopa Parlamendis, sest kahjuks mitmel fraktsioonil on väljaspool Brüsselit kohtumised, aga ma loodan, et siia on hiljem tulemas veel kolleege. tere hommikust kõigile teistele ja ma tahaksin tervitada siin Aafrika põliselanike esindajaid siin. Te olete väga tervitatud siin ja proua Aisat Umaru Ibrahim on täna siia tulnud, tema on Tšaadi vabariigist ja ta töötab äh, Tšaadis naiste õigustest võitlevas organisatsioonis. ta on tulnud, ta on teinud läbi koolitusi ka põliselanike õiguste osas ja naiste õiguste osas. siis on proua Tšenova Annete Ali. kas ta on siin kohal? jah, on küll. tere hommikust, proua! tema on Mali Vabariigist ja mina imetlen teie regiooni muusikat, ma tihti kuulan Mali muusikat. ja see on väga ilus ja liigutav. proua Valete Ali töötab äh, Atšmoriga, mis on Mali maapiirkondade põliselanike äh, organisatsioonist, ta on Tuareg siis on meil siin veel üks härra ka Kongo demokraatlikust vabariigist, tema tegeleb maapiirkondade arenguga ja tema põhiliseks äh, huviobjektiks on Kiivus elavad põliselanikud. kas äh, härra Joseph Makambu, kas te tahaksite võib-olla oma delegatsiooni nimel rääkida? võite ka prantsuse keeles rääkida, kui soovite. Eh, suur tänu, proua esinaine. meil on eh, teile esitada ühis eh, ettekannet aega kokku hoida, proua esinaine. austatud parlamendisaadikud, inimõiguste allkomisjoni liikmed meie esindame prantsusekeelse Aafrika äh, sõltumatuid kodanikke Malist, Tšaadist, Kongo demokraatlikust vabariigist. suur tänu selle võimaluse eest meie visiidi käigus pöörduda ka Euroopa Parlamendi poole ja Euroopa Komisjoni poole. Äh, pädevuse ülemineku äh, protsessis äh, ning äh, oleme siin seoses äh, programmiga põlisrahvaste kaitseks äh, äh,, mida toetab ka Euroopa Liit. meie veame selle programmiga seonduvat tööd oma vastavates riikides. Äh, Tšaadi äh, põlisrahvad esindavad kolme koma nelja protsenti elanikkonnast kuid äh, neid ei tunnustata põlisrahvastena ja seega ei, äh, ei saa nad mingisugust abi mm, äh, riigi poolt. ja seega on nad pidevalt silmitsi probleemidega, mis puudutavad näiteks karjapidamist äh, ning äh, samuti on tegemist siis rändrahvastega ja neil on raske oma karja liigutada siia ja sinna. on pii-, pii-, piiratud nende liikumisvabadust ning äh, samas seadusandlus number neli äh, kuuekümne üheksandast aastast ütleb, et põl-, et liik- äh,, rändrahvaste õigusi tuleb arves- äh,, austada nende karjapidamisõigust samuti. Tšaadi eh, koolisüsteem aga kahjuks ei ole juurdepääsetav põlisrahvastele, kuidas me siis saamegi rääkida millestki muust kui ainult väga-väga halvast olukorrast põlisrahvaste seas? Eh, põlisrahvaste taasintegreerimine poliitikas on väga oluline. Mali poliitika eh, Tuaregi rahvaste suhtes on samuti tähelepanu vääriv elab see rahvas äh, siis äh, Mali Sahara osas äh, ja samuti on piiratud nende karjapidamisvabadust. loomulikult pidevad põuad tähendavad seda, et nälg on tõsiseks probleemiks, kari lihtsalt sureb välja, kui neil, kui neil ei ole midagi süüa. Tuaregi rahval on vaja äh, abi selleks, et võidelda kuivuse vastu, selleks, et leida mingisugused alternatiivid enda elus hoidmiseks, äh, sealhulgas tuleb arvestada ka sotsiaalse arenguga. Neil peab olema võimalus juurdepääsul ka sotsiaalkindlustussüsteemidele ning tööhõive, töökohtade kaitsele. proua esinaine, sotsiaalsete teenuste tagamine on väga-väga oluline äh, rändrahvaste organisatsioonide toetamine äh, on oluline selleks, et tuareegi rahva prioriteedid täita, lihtsalt tagada nende liikumisvabadus. Kongos on põlisrahvad esindamas, äh, bambuti rahvad esindamas protsenti elanikkonnast. tegemist on ainult ühega Äh, põlisrahvastest Bambuti äh, rah-, põlisrahvaste äh, staatust ei ole aga tunnistatud ega ka nende traditsioonilist eluviisi. proua esinaine, Bambuti rahvas on vägagi haavatavas olukorras, kuivõrd aastakümneid on neid marginaliseeritud nii sotsiaalsel areenil kui ka poliitiliselt lisaks sellele on ära, on kuritarvitatud ka nende maavarasid, metsavarasid ja mineraalvarasid. Bambuti rahva mitteosalemine otsustuslangetusprotsessides eh, ja ka põlisrahvaste organisatsioonides, kuigi on tagatud artikliga kaheksa G eh, põlisrahvastele teatavad õigused. proua esinaine, rahuprotsess eh, mille käivitas Euroopa äh,, käivitas Kongo vabariik ja nende suhetes Euroopa Liiduga bambuti rahvast ei räägita äh,. Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas elavad tuaregid, neid toetab ÜRO ja ka Euroopa Liit, kuid äh, edasine toetus on väga vajalik, sellepärast et äh, nende tsoonis äh, on ka teisi projekte, mis tuleb lõpule viia. proua esinaine, daamid ja härrad, me tahaksime, et te li-, ähm, äh, tegutsekite selle nimel, et äh, need põlisrahvad, kes on marginaliseeritud oma piirkondades, saaksid siiski piisava tähelepanu nii juurdepääsu vahenditele kui ka kokkulepetele. suur tänu! suur tänu! ja kinnitan teile eh, Our... kinnitan teile, et meie alakomisjon tunneb väga suurt huvi põlisrahvaste elutingimuste parandamise vastu. seetõttu on meile kutsutud ka näiteks ÜRO Põlisrahvaste Foorumi esindajaid, nad käisid siin eelmisel aastal, siin on ka proua Pivot, kes äh, töötab äh, põlisrahvaste dokumentatsiooni ja teadusuuringute keskuses ja ma soovin talle anda sõna. suur tänu, proua esinaine, daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi saadikud, ma tahaksin lihtsalt teile meelde tuletada, et põlisrahvaste suutlikkuse suurendamise projekt ÜRO juures ei ole leidnud rahastamist mitte ainult Euroopa Liidust, vaid tegemist on ka programmiga, mille partneriks on ka inimõiguste kõrgem esindaja mina esindan äh, keskust, mis on juba kolmkümmend aastat teinud koostööd põlisrahvastega ÜRO raames, see loodi nende nõudmisel, annab sõltumatut abi, mis on suunatud kõigile, abi anname neljas keeles e, hispaania, vene, äh, prantsuse ja inglise keeles, teinekord ka portugali keeles, sellepärast et Brasiilia põlisrahvad vajavad samuti abi ja me anname siis ÜRO-st neile eh, infoabi, logistilist abi, meil on oma büroo eh, ÜRO konverentside ajal, lisaks sellele on New Yorgis ka meie eh, alaline esindus ja seega me tahaksime kiirest, kiiremini reageerida kui ÜRO teinekord ja see annab põlisrahvastele tõesti võimaluse osaleda oma õiguste edendamise protsessis ja seega äh, oleme meie omalt poolt äh, panustanud ka põlisrahvaste deklaratsiooni koostamisele nii ajaliselt kui ka rahaliselt. seda deklaratsiooni ka aastal kaks tuhat seitse tunnistas Euroopa Liit ja see äh, sätestab siis seda, et põlisrahvaste õigused on spetsiifilist laadi ja loomulikult on need sisse kirjutatud siis ka ÜRO hartasse. kahe tuhande neljandal aastal tunnustas Euroopa Komisjon äh, meie keskuse tegevust, eriti äh, meid ei reklaamitud, ega see meile ei meeldigi ja põlisrahvastele see ei meeldi, tege-, me, meie peakorter asub Genfis, see on strateegiliselt äh, väga tähtis koht ja ma ei taha, et meid hakatakse ära kuritarvitama kuid meie tegevust äh, on tunnustatud ja seega siis on suunatud meile konkreetne projekt äh, ja see tähendab seda, et meil on nüüd lisavahendeid, kuid samas äh, peame me koostööd tegema valitsustevaheliste organisatsioonidega ja see muidugi tekitab tõsiseid probleeme meie sõltumatusele, nagu te teate, et valitsus Äh, valitsusvahelised äh, organisatsioonid ei ole nii vabad kui meie, ei ole ka nii paindlikud kui meie ja seega paluti mul keskuses esitada teile see dokument, äh, kus me siis argume-, argumenteerime, mida me täpselt nõuame see on edastatud teile inglise ja prantsuse keeles. me oleme pöördunud teie allkomisjoni poole, et kui teil on võimalik esi, esitada muudatusettepanek, mis muudaks Euroopa demokraatia ja inimõiguste instrumendi äh, õiguslikku alust nii äh, nagu seda on ette näi-, äh, seda on palunud ka näiteks inimõiguste kõrgem esindaja. kahe tuhande üheksandal aastal äh, Te võtsite selles küsimuses sõna, te tundsite muret selle pärast, et kui me jääme rahadest ilma, siis, siis me ei saa enam tegutseda. Šveitsi ja Genfi poolt kogutud vahendeid sellest ei piisa. me, see tähendab seda, et põlisrahvad ei saaks, kaotaksid ühe hääletoru on väga oluline, et see deklaratsioon siiski käivituks, ÜRO-s on terve rida vahendeid, mis aitavad äh, seirata seda, kas seda deklaratsiooni täidetakse. et iga kord äh, kui tekib probleeme kohalikul tasandil, on inimestel võimalus pöörduda meie keskuse poole, nii et me oleme väga kasulik keskus. suur aitäh teile, proua Pivo! me arvestame teie taotluse ja teie sooviga sest ka meie oleme selle määruse täitmise järelevalvega seotud. ka meie peame tähtsaks demokraatia ja inimõiguste kaitsmist. nüüd aga on valmis kolleeg Haudala sõna võtma ja seetõttu võin ma lõpuks tervitada äh, kõiki kolleege. ma teen äh, väga lähed-, äh, lühidalt tervitan samuti kõiki kolleege ja sõpru, ütlen, et mina ei ole finantsmääruse äh, asjatundja, kuid äh, proua Gomes minu vasakul käel ja ka minu paremal käel istuv kolleeg on äh, suuremad eksperdid ja on äh, tegelenud finantsmääruse parandamisega, see määrus on siis aastast üheksakümmend kolm, kuid mina soovin öelda kahte asja. kui me läheme Genfi, siis te aitate meid alati, te võimaldate meil alati vestelda põlisrahvaste organisatsioonide esindajatega ja see aitab meil, eurooplastel, paremini mõista, mis on äh, meie roll. ja seetõttu soovin teile avaldada tänu. aga teiseks olen ma koostanud raporteid inimõiguste alal ja seetõttu tänan teid kogu tehtud töö eest. põlisrahvaste esindajatel on väga oluline, et nende küsimust kogu aeg arutataks ja seetõttu ma tänan teid selle eest, mida teie olete teinud. ja see on kõik, aitäh. French interpreter. Uh, there seem to be problems with the interpretation to French. suur aitäh teile, härra Howitt. tõepoolest, äh, me saadame varsti ÜRO Inimõiguste Nõukokku oma delegatsiooni, see öö, äh, töö läheb edasi märtsis ja siis saame me kindlasti ka uuemaid andmeid põlisrahvastega äh, seonduva kohta lubage nüüd äh, teha mõned avaldused. on selge, et äh, Nobeli rahupreemia väärib äh, kommentaare ja meie siin oleme juba soovitanud, et see auhind antaks hiinlasele, kes on inimõiguste kaitsja ning meie asepresident ja ka president härra Puusek on äh, öelnud, et äh, inimõiguste edendamine rahumeelse tegevuse abil ei ole midagi sellist, mille eest võiks inimese vanglasse heita. ja mina ütleksin, et äh, just praegu peaks Hiina endale meelde tuletama, kui universaalsed ja võõrandamatud on inimõigused. ning ka meie enda kõrge esindaja ütles, et härra Muksi voo peaks kindlasti minema Nobeli rahupreemia üleandmise tseremooniale ning selle auhinna vastu võtma. nii tõlgendan vähemalt neid sündmusi mina. aga nüüd äh, tahaksin tõstatada veel ühe küsimuse, mis meile muret valmistab. eelmisel kolmapäeval toimus Euroopa Liidu, pidi toimuma Euro-, Euroopa Liidu Hiina tippkohtumise alane press, äh, pressikonverents, kuid see tühistati. Öeldi, et seal ei ole millestki rääkida see on halvasti ajastatud. kuid rahvusvaheline press sai varsti ikkagi aru, et tegelikult ei olnud need tegelikud põhjused. mõned ajakirjanikud, kellel oli luba pääseda Euroopa Liidu eh, hoonetesse ja kes olid pärit Hiinast, ei pääsenud sinna pressikonverentsile sest eh, neid lihtsalt ei lubatud, ei lastud sisse ja ka seda võib sel-, selgitada erinevalt. kuid eh, mina tõlgendan seda nii, et Hiinas valitseb tsensuur ja nüüd on see tsensuur ajanud oma kombitsad isegi Brüsselisse. ja seetõttu me peame olema väga ettevaatlikud. Euroopa Liit omalt poolt otsustas lõpuks, et need neli Hiina ajakirjanikku, keda Hiina peab turvariskiks, tuleks ikkagi lubada hoonetesse ja Hiina sellega ei nõustunud, nagu ma arvan ning äh, kuna Hiina neid ajakirjanikke pressikonverentsil ei lubanud, tühistas Euroopa Liit äh, pressikonverentsi. Liuks ja Puus. tema kohta ütleksin, et äh, Nobeli rahupreemia on siiski ainult üks väike osa sellest tööst, mida tuleb teha, et meenutada inimõiguste tähtsust ning seda, et me ei saa arutada majanduse või tehnoloogia alast koostööd juhul kui me ei pea meeles, et eh, Hiinas on ka väga vapraid inimesi, kes eh, julgevad eh, välja öelda, et inimõigusi tuleb kaitsta. ning ka Hiina peaminister näiteks on viimastel nädalatel öelnud, et tavainimesel peaks olema õigus kritiseerida valitsuse tegevust, kuid Hiina press loomulikult ei kajastanud seda, mida mida peaminister ütles, külastades tähtsat majandustsooni, nii et võib öelda, et tsensuur on jõudnud ka peaministrini. ja meie peame hiinlasi kaitsma, vähemalt siis, kui nad on siin Brüsselis, see peaks olema võimalik. Andrikene, meie aseesinaine, on esitanud taotluse, et ma saadaksin kirja Hiina suursaadikule Euroopa Liidu juures, mida ma ka tegin, ja selles kirjas ütlesime, et me tunneme väga suurt muret aguru vähemuse äh, olukorra pärast Xinjiangis, uiguuride vähemuse olukorra pärast, sest äh, juulis kaks tuhat üheksa oli seal, äh, olid seal rahutused ja ma märkisin eraldi ära uiguuri liidri poja küsimuse sest äh, seda isikut on vanglas, Xinjiangi vanglas halvasti koheldud ja isegi piinatud, seda on väitnud erinevad allikad ja on äh, väidetud ka seda, et piinamine on kaasa toonud tema tervisliku olukorra ole, olulise halvenemise ja seetõttu ütlen ma oma kirjas, et ähm, kindlasti tuleb seda küsimust äh, ka põhjalikult uurida ning see uurimine peab olema sõltumatu ja põhjalik. ma loodan ka, et proua Uurin Igiri küsimust uuesti arutatakse. tema äh, sattus vanglasse pärast äh, kahe tuhande üheksanda aasta juuli mässu äh, seoses äh, erinevate väljaütlemistega ajakirjanduses ja ähm, kolleegid, lõppkokkuvõttes tahaksin siis öelda, et viimaste nädalate jooksul oleme me korduvalt saanud teateid selle kohta, et nii äh, rikutakse inimõigusi tegelikult ka Venemaal, eriti Põhja-Kaukaasias. Äh, proua Makodeva, Makodeva on ähm, siin äh, eraldi äramärkimist vääriv isik, äh, sest tema küsimust arutati äh, ka kuu aega tagasi ning novembris arutatakse seda küsimust Euroopa Liidu Venemaa vahelisel kohtumisel. me ootame väga ka seda, et me saaksime üksikasjalikku ähm, informatsiooni Euroopa Liidu Venemaa inimõiguste alase dialoogi viimaste uudiste kohta. ja siis veel üks asi poliitilised fraktsioonid on vähemalt näiliselt jõudnud kokkuleppele, mille kohaselt Euroopa Parlament järgmisel nädalal valmistab ette kiireloomulise resolutsiooni inimõiguste rikkumise kohta Põhja-Kaukaasias, eriti härra Oleg Orofi küsimuses. härra Orlov, nagu te mäletate, peaks sellel aastal esitama Sahharovi auhinna kandidaate ta esindab neid, kes said eelmisel aastal auhinna, kuid äh, kahjuks äh, ei ole tal võimalik äh, järgmisel nädalal Strasbourgi tulla, see on siis kahekümne esimesel oktoobril, sellepärast et tema vastu on esitatud kriminaalsüüdistus ja ta on uurimise all. me küll kutsusime ta eraldi kohale selleks ajaks, kui Saharovi auhinna kahe tuhande kümnenda aasta võitja on valitud ja välja kuulutatud ja saab auhinna, kuid eh, nagu öeldud, ei saa ta olla ja ei saa ta tulla ja seetõttu on poliitilised fraktsioonid eh, minu meelest tänaseks kokku leppinud, et eh, tema küsimus on üks inimõiguste resolutsioon järgmisel nädalal. siis Belgradi küsimus, te olete kõik näinud raporteid ning umbes tuhat inimest siis kogunes kümnendal oktoobril oktoobril Pride Parade'ile, paraadile ning äh, see kahtlemata näitab äh, seda, et äh, toetatakse homoõigusi ning see näitab ka seda, et toetatakse Euroopa Liidu hiljutist otsust toetada kõikide õigusi, olenemata nende seksuaalsest orientatsioonist Euroopa Liidu liikmesriikides ma tean, et ka üks kolleeg osales sellel paraadil. kuid äh, ma ütleksin selle kohta seda, et äh, siiski ilmnes ähm, vägivaldseid äh, intsidente, loomulikult oli kohal ka politsei ja seetõttu toimuski kokkupõrkeid politsei ja ähm, selliste inimeste vahel, kellele see paraad ei meeldinud ja kes olid tulnud omakorda selle vastu meelt avaldama. nii et äh, ma olen kuulnud, et kohal oli tegelikult umbes äh, kakskümmend tuhat inimest, sada viiskümmend sai vigastada, kaks tuhat viissada võeti vahi alla ning äh, ähm, lõhuti tohutul määral autosid, majade aknaid ning kahjud ulatuvad miljoni euroni Belgradi paraad pidi tegelikult ju näitama tolerantsust ja seetõttu me loodame, et seda tolerantsust ka tekib. Sudaani kohta ütleksin, et me toetame ÜRO Inimõiguste Nõukogu otsust sõltumatu eksperdi härra Otmani mandaadi pikendamist. on väga oluline, et äh, härra Otman saaks oma tööd äh, jätkata, sest just praegusel kriitilisel ajal on see väga tähtis, äh, sest Sudaani inimõiguste alane olukord on halvenenud. mis puudutab jaanuarikuus kaks tuhat üksteist toimuvat referendumit Sudaanis, on härra Otmani töö isegi veel tähtsam. Kongo Demokraatlik Vabariik meil oli juulis kaks tuhat kümme ühine kuulamine ja jätkumeetmena on otsustatud korraldada Kongos veel üks inimõiguste alane seminar Kinshasa järgmisel täiskogu istungil. ja ma arvan, et meie siin alakomisjonis peaksime tervitama sellist arengut senati ja äh, Kongo parlamendi liikmed, äh, paljud äh, nendest liikmetest osalevad selles seminaris ning Louis Michel on samuti lubanud, et kahepoolsetel läbirääkimistel presidendi ning mitmete kõrgete ametnikega ta kindlasti räägib ka meie muredest. Euroopa Parlament on vastu võtnud resolutsiooni demokraatliku, Kongo Demokraatliku Vabariigi kohta ja see võeti vastu seitsmendal oktoobril ehk meie viimasel osaistungjärgul ning see käsitleb seda, kuidas, millised on Kongo probleemid õiglase kohtupidamise ja demokraatia kaitsmisega. sellega on minu teadaanded ka peaaegu ammendatud, kuid Kirgiisi ja Kirgiisi inimõiguste kaitsjate küsimus valmistab meile samuti muret, sest viiendal septembril mõisteti härra Askarov eh, eluks ajaks vangi ning konfiskeeriti kogu talle kuuluv omand. juba juunis eh, saatsin ma Kirgiisi suursaadikule kirja, kus ütlesin, et eh, härra Askarovil on õigus õiglasele kohtupidamisele, kuid seda ta ei saanud. härra Askarov on inimõiguste kaitsja ning inimõiguste ehm, kaitsmise organisatsiooni liider ta on oma töös dokumenteerinud inimõiguste alaseid rikkumisi, seda nii etnilisel, etnilistel põhjustel kui teistel põhjustel ning eh, tema kohtuasja arutatakse kahekümne teisel oktoobril Tšernobõli oblastis ja ma tahaksin omalt poolt äh, üle korrata meie nõudmist, ehk siis, et esialgne otsus tuleb tühistada, tagada talle õiglane kohtupidamine ning teha uus otsus. tänan teid, kolleegid, selle eest, et mind kuulasite. kuid siiski, härra Howitt on soovinud sõna, võib-olla tahate midagi lisada? suur aitäh! Te olete meile andnud väga kasulikku informatsiooni ja ma tahaksin omalt poolt lisada et äh, ma toetan kõikide nende küsimuste tõstatamist ja arutamist ja ma tahaksin ka paluda vabandust, sest ma tahaksin kuuenda detsembri päevakorda panna äh, veel ühe punkti ja ma soovin teie käest avalikult vabandust paluda, sellepärast et juhatuse koosolekul me tegelikult olime kokku leppinud lõplikus päevakavas, kuid nüüd tuleb välja, et äh, meil on vaja lisada veel üks punkt kuuenda detsembri kohtumisele ja ma loodan väga, et te minu ettepanekuga äh, nõustute, ma ei suutnud vastu panna kiusatusele praegu sõna võtta. jah, inimõiguste alal on alati väga palju öelda, nii et <laughs> teie soovitused võtame me kindlasti arvesse. tahaksin öelda, et mina ja proua Schlage, Marita Schlage esitasime eile ähm, kaks küsimust äh, komisjonile ja nõukogule selle kohta, mida nad kavatsevad teha rahvusvaheliste telekommunikatsioonide standardite küsimuses ja kuidas nad saavad tagada järelevalvealase tehnoloogia äh, reeglipärase eksportimise nendesse riikidesse, kus toimub ka dissidentide tagakiusamine. ma arvan, et me peaksime Euroopa Liidus arutama seda, kuidas nendes riikides on võimalik äh, tagada inim-, inimõiguste kaitsmine samaaegselt äh, sellise tehnoloogia eksportimisega ning äh, inimõiguste interneti omavahelise ähm, seose kohta ütleksin seda, et juunis, kui me seda arutasime, räägiti ka Nokia ja Siemensi äh, võrkudest, sest äh, mõlemad, ähm, mõlemad ettevõtted tunnistasid, et nad on Iraanis tegutsenud valesti, et nad on teinud vigu, nüüd nad kahetsevad seda ja soovivad omalt poolt panustada inimõiguste kaitsmisse kuid nad tunnevad muret selle üle, et nende Euroopa ja Hiina konkurendid ei soovi äh, samasuguseid piiranguid rakendada ka oma tegevuse suhtes, kuid äh, see võib omakorda inimõigusi kahjustada. aga nüüd äh, ma arvan, me peaksime minema edasi oma kõige tähtsama punkti juurde, ehk siis kümnes oktoober on ülemaailmne surmanuhtluse vastane päev ja kuna üks Euroopa Liidu peamisi, kõige tähtsamaid prioriteete on surmanuhtluse täielik kaotamine kogu maailmas, siis ähm, on täna kõige õigem aeg korraldada avalik kuulamine ning meile on saabunud äh, ka mitmed ähm, äärmiselt äh, tähtsad külalised, kõigepealt siis doktor Clive Stafford Smith, kes on inimõiguste äh, alane jurist ja Teie ju töötate selle nimel, et Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud, kellele on mõistetud surmanuhtlus, vabastataks selle karistuse kandmisest, ükskõik kus nad asuvad. meil on ka härra Alejandro Schuza, kes on Mehhiko saatkonna mm, õigusalane nõustaja. ja teie kindlasti teate pareminigi kui meie, et USA-s ootab surmanuhtluse täideviimist äh, terve hulk äh, Mehhiko kodanikke ning seetõttu tuleb äh, meil kuulata ka seda, mida teie arvate. siis kolmandaks esineb härra Rafael Chanel Hazan, kes on Maailma surmanuhtluse vastase koalitsiooni tegevdirektor. seejärel esineb meile härra Mikael Tiilemans, kes on Kohomi esimees ning loomulikult tervitan ma soojalt ka proua Veronique Arnaud, kes on äh, mitmepoolsete suhete ja inimõiguste äh, direktoraadi direktor ja töötab siis Euroopa Komisjonis ja me peaksime endale enne äh, kõnelejate kuulamist meenutama ka seda, et Euroopa Liit on pühendunud inimõiguste kaitsmisele ning viimased andmed näitavad, et kokku on sada viiskümmend neli riiki, kes on vähemalt teatud määral surmanuhtlusest loobunud. ning eelmise aasta debatis, eelmise nädala debatis Euroopa Parlamendis ka öeldi, et tegelikult see arv ju näitab seda, et surmanuhtluse kaotamine on kulgenud väga edukalt, kuid see töö ei ole veel lõppenud. kokku on maailmas nelikümmend kolm riiki, kes ikka veel kasutavad kasutavad surmanuhtlust ja seda võime võrrelda kahe tuhande kaheksanda aasta andmetega, mille nelikümmend kaheksa riiki loobus surmanuhtluse, meil neid riike oli nelikümmend kaheksa. kahe tuhande üheksandal aastal loobus surmanuhtluse kasutamisest kaheksateist riiki. see, et surmanuhtluse kasutamisest on äh, kõik riigid loobumas, näitab ka see, et nendes riikides, kus see karistus kehtib, kasutatakse seda palju vähem. Äh, kahe tuhande üheksandal aastal toimus vähemalt viis tuhat kuussada seitsekümmend üheksa äh, hukkamist, mis on oluliselt vähem kui aastal kaks tuhat kaheksa ja kahe tuhande kaheksandal aastal omakorda toimus hukkamisi pisut vähem kui aastal kaks tuhat seitse, nii et see trend on positiivne. Euroopa Liit on täiesti põhimõtteliselt veendunud, et surmanuhtlus tuleb kaotada kõikjal ning selle kaotamine ülemaailmselt on üks tähtsamaid elemente inimõiguste alases poliitikas. juhul, kui riik ikka veel kasutab surmanuhtlust, kutsub Euroopa Liit seda riiki üles määramist piirama er ainult erandjuhtudega ning seda läbi viima humaansel moel. seda küsimust arutatakse lähinädalatel ka ÜRO Peaassamblee kohtumisel. Euroopa Parlament on vastu võtnud resolutsiooni seoses ülemaailmse surmanuhtluse vastase päevaga, seda tehti seitsmendal oktoobril ning äh, president äh, esines omapoolse avaldusega kaheksandal oktoobril. Euroopa Parlament ning äh, nõukogu, Euroopa Nõukogu esitasid samal päeval ka ühisavalduse, mis tähendab seda, et Euroopa Nõukogul ja Euroopa Liidul on kindlasti võimalik teha tõhusat koostööd. kõik need dokumendid, mida ma loetlesin, on teile ka välja jagatud ja nüüd enne, eh, kui ma annan sõna meie lugupeetud külalistele, tahaksin ma veel öelda seda, et eh, doktor Clive Stafford eh, Smithi tööst saate te paremini aimu ka pressikonverentsil, mis algab pärast meie tänast koosolekut kell üks ja sinna on kutsutud kõik siinviibijad. doktor Clive Stafford Smith ma palun äh, teil esitada uurimus, mis käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikide äh, kodanike olukorda, nende kodanike, kes ootavad surmanuhtluse täideviimist, äh, ükskõik kus nad siis ka asuks. ma annan teile selleks aega kümme minutit, sellisel juhul on võimalik meil kuulata ka küsimusi ja vastuseid. palun, teil on sõna. Ah, there we go suur tänu, eh, jah, kuigi ma olen jurist, annan endast parima, et eh, rääkida nii lühidalt kui võimalik kümne minuti jooksul. ma peaksin tutvustama ennast nii ameeriklasena, samas aga ka britina, nii et ma olen teatavalt skitsofreeniline, aga eh, ameeriklasena räägin siis eh, nii-öelda kurja inimesena, kelle riigis surmanuhtlus veel kehtib ja suur tänu kõige tehtud töö eest. eile õhtul väga hilja sain ühelt kolleegilt Californialt kirja, mille ta palus edastada teile Michael Milman, tema nimelt esindab umbes äh, seitsetsadat äh, Ameerikas surmanuhtlust ootavat äh, kodanikku ja nad, ja tahtis rõhutada seda, mida mina tahtsin ka rõhutada, nimelt kui tänulikud me oleme selle töö eest, mida teie olete teinud surmanuhtluse moratooriumi osas. ühel hetkel me pika hambaga ka selle surmanuhtluse kaotame, aga tee on meie ees on veel pikk nagu te ka ütlesite. ma tahaksin rõhutada seda, et räägin siin äh, täna äh, Reprieve'i organisatsiooni direktorina. Äh, Euroopa Komisjon on olnud lahke ja on meid rahastanud ja Euroopa Inimõiguste kõrgem esindaja samuti, nende ametkond, kuid ma ei taha jätta teile muljet, et meid rahastab ainult Euroopa. kuid meie Ameerika ja ja teised, kes tegelevad selle teemaga ülejäänud osas maailmas, peavad seda väga oluliseks. mina olen ise esindanud kolmesadat vangi, kes on silmiti surmanuhtlusega ja see on andnud mulle väga praktilisi kogemusi selle kohta, mis inimesi kõige rohkem aitavad, kes, kes tõesti siis hukkamist ootavad. ja räägime meiegi nii nagu teie koostööst meie ei nõua mitte midagi äh, mis äh, suruks peale üht või teist äh, Euroopale või liik- või ühelegi teisele riigile. me tahame teha koostööd äh, lihtsalt riikidega selleks, et tulemus oleks kõige tõhusam. härra Suus, Suusur ja teised mehhiklased, kes on täna Äh, siia tulnud, on suurepärane näide sellest, kuidas asjad peaksid toimuma. Mehhiko valitsus on toetanud Mehhiko kodanikke, kes, kes ootavad surmanutluse täitmist, teised, keegi pole mitte midagi taolist teinud. minu sõbrad on tegelenud selle Mehhiko projektiga ja kui Mehhiko valitsus toetab mehhiklasi, kes on äh, Äh, hukkamist ootamas, siis üldiselt äh, on viis korda suurem tõenäosus, et äh, see otsus pööratakse ümber. ja et see on asi, millest täna on kindlasti mõtet kõige rohkem rääkida. kui Euroopa Liit või liikmesriigid otseselt sekkuvad oma kodanike saatuse otsustamisel, on äh, täi-, vägagi tähtis, Nigi Ingram, äh, temaga koos kirjutasime raamatu üheksakümne viiendal aastal. me muuseas äh, sündisime ühel ja samal päeval ühes ja samas haiglas äh, Suurbritannias ja kahjuks mul, olin ma tunnistajaks tema hukkamisele elektritoolil. kui Suurbritannia valitsus tollal äh, ei, ei sekkunud absoluutselt tema juhtumisse ja paljud on öelnud, et kui oleks esitanud palve Suurbritannia valitsus tema puhul, oleks äh, Nick Ingram täna ilmselt veel meie seas. Äh, me oleme teinud nüüd aga Briti valitsusega tihedamalt koostööd näiteks Neil Gravely juhtumi puhul alles hiljuti ja, ja mm, ka see mees ootab äh, surmanuhtlust, kuid sekkumine on olnud suhteliselt ähm, äh, vaikne. kuid äh, valitsuse sekkumine on äärmiselt oluline, isegi siis, kui tegemist ei ole ühe või teise riigi ähm, äh, küs-, kodanikuga, kuid kellel on äh, mingisugused seosed äh, Äh, ühe või teise riigiga, näiteks härra Skinner, kes oli abielus Prantsuse kodanikuga, kuid ise ei olnud prantslane, nelikümmend viis minutit enne oma hukkamist äh, sai teada, et see otsus on ümber pööratud, seda kõike tänu sellele, et Nicolas Sarkozy äh, Nicolas Sarkozy sekkus ja on olnud juhtumeid, kus isegi vähem kui minut enne nupule vajutamist on, on tulnud teistsugune otsus tänu kellegi jõulisele sekkumisele ja minu meelest on need kõik näited selle kohta, et äh, sekkumine on oluline ja seda tuleb teha tõhusamalt. kõigepealt tuleb muidugi äh, täpselt teada, kas teistes riikides on sinu kodanikke, kes on surmanuhtlusega silmitsi praegu on Ameerikas üle kolme tuhande inimese äh, surmanuhtluse täitmist ootamas, me oleme kõik need äh, inimesed läbi vaadanud, äh, et välja selgitada, kes on Euroopa kodanik, kellel on seoseid sellega. ja härra Milner, kelle kirja ma teile siin edastan, on öelnud, et et neid, neid on umbes viiskümmend neli kuni sada viiskümmend ainult Californias, kes ootavad selle otsuse täideviimist ja ilmselt Ühendriikides on neid siis kokku palju rohkem ja Ameerika on ainult osa probleemist. näiteks Pakistanis on seitse ja pool tuhat inimest surmanuhtlust ootamas, kõige pikem nimekiri, ootejärjekord nii-öelda, ja seal on mitmeid Briti kodanikke, kuid äh, mitte ükski Pakistani ametkond ei ole ise suutnud neid inimesi identifitseerida, nii et meie töö on siis need inimesed kõigepealt välja see, kes välja selgitada, kes need on, kas neid on seal sees ja nii et töö on pikk ja jällegi on siin koostöö väga oluline. siin on olnud samuti Brüsseli ametkondade abi meile olnud äh, äh, täiesti vältimatu. muidugi me saame reageerida siis, kui meil on õigus selleks. Ühendriikide ähm, valitsus on öelnud, et nõukogu ametnikud võiksid toetada oma kodanikke Ühendriikides, kes ootavad surmanuhtlust äh, see oleks täiesti kohane, täiesti legaalne ja annaks muidugi ka näo Euroopa Liidu jõupingutustele surmanuhtluse kaotamise nimel. küsimus seisneb muidugi selles, et kuidas siis see sekkumine oleks kõige tõhusam. mehhiklased ilmselt eh, selgitavad eh, seda, kuidas seda kõige paremini teha. ja meie oma organisatsioonis oleme muidugi koostööd teinud peaasjalikult brittidega, rohkem aga, eh, järjest rohkem aga teiste riikidega näiteks Ukraina ombudsman mõned nädalad tagasi oli, oli äärmiselt abivalmis, äh, jagas informatsiooni kohe, kui me seda palusime ning äh, üks nende kodanikest on äh, Virginia osariigis nii-öelda ootejärjekorras ja, ja tema kaasusele aitas vägagi kaasa koostöö valitsusväliste organisatsioonidega on samuti väga oluline üle terve Euroopa selleks, et probleem konkreetselt välja tuua, identifitseerida, kes need inimesed on ja siis tegutseda. me teeme koostööd nendega mitte ainult sellepärast, et me tahame eurooplasi aidata, vaid, vaid lihtsalt see annab teatava legitiimsuse, aitame inimesi ka ülejäänud maailmas, näiteks Jeemenis käisin ma hiljuti ja rääkisin kohalikega ja ausalt öeldes äh, ma olin väga üllatunud, kui, kui nad vaatasid mind kui tulnukat, kui ma rääkisin seda, et surmanuhtlus äh, võib-olla kui selline ei ole väga loomulik. Nad üldse ei saanud arugi, et see mingisugune probleem oleks. ja esindamegi Jeemenis praegu ühte inimest, kes äh, seda, selle otsuse täidesaatmist ootab. me oleme tema jaoks ära teinud minu meelest suure töö, aga ka laiemalt ja ma tõesti ootan seda aega, kus see probleem kui selline äh, üldse enam ei eksisteeri, mina jään siis küll tööta, aga noh, see selleks. Äh, suur tänu. Uh, suur tänu, suur tänu, et tegite nii napisõnaliselt. ma olen harjunud kella järgi töötama ja sellepärast jah, te olete tõesti õppinud kella järgi töötama, ütleb proua esimees kas me saaksime nüüd anda sõna härra Suusurile selleks, et eriti pärast seda, kui oleme kuulnud, äh, kuidas on Mehhiko valitsus tegutsenud äh, aitamaks inimesi, kes on mõistetud surma, nii et härra Suusar, äkki te saaksite kuskil kolm-neli minutit rääkida? Muchas gracias, muchas gracias, señora presidenta, por esta invitación. suur tänu, proua esimees, suur tänu kutse eest Euroopa Parlamenti. meil oli võimalus teiega rääkida Mehhiko valitsuse ja Välisministeeriumi põhilistest prioriteetidest kaitsmaks neid inimesi, kes on mõistetud surma. meil tuleb kaitsta nende inimeste inimõigusi. me anname neile õiguslikku abi, me katsume diplomaatiliste kanalite kaudu neid aidata, samamoodi nagu ka teha koostööd kohtutega kasutaksin oma võimalust äh, rääkida sellest, kuidas me nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil oma kodanikke aitame. üheksakümne üheksandal aastal nõuti Ameerika Inimõiguste Kohtult, et äh, ta tõlgendaks inimõigusi puudutavaid konventsioone ja ütleks ka oma sõna surmanuhtluse kohta ja ka selle kohta, kuidas erinevad konsulaadid saaksid äh, kodanikke aidata. on väga palju erinevaid võimalusi, mida nii riiklikul kui ka üleilmsel tasandil on kasutatud. ja meie regiooni jaoks on see eriti hästis. inimõiguste kohus ja ka välissuhete sekretariaat Äh, alustasid kahe tuhande teisel aastal programmiga, millega võideldakse surmanuhtluse vastu ja antakse õiguslikku abi nendele inimestele, kes äh, on äh, surma mõistetud. seda programmi on edasi arendatud ja tegemist ei ole mitte ainult nende inimestega, kes on juba surma mõistetud, vaid ka mehhiklastega, kes on sooritanud kuriteo, kuid kelle kohta veel otsust ei ole vastu võetud, aga võib juhtuda, et ka nende kohtuotsus võib olla surmanuhtlus. nii et me katsume nendele inimestele selle programmi kaudu abi osutada. väga tähtis on see, et surmanuhtluse täideviimine peatatakse, eriti just nendele inimestele, kes on surma mõistetud ja peale selle üritame me anda nii tehnilist abi kui ka õiguslikku abi ja eriti tähtis on just äh, kaitseadvokaadi pakkumine. Ameerika õiguse puhul on väga tähtis, et äh, tähtsat rolli mängivad äh, süüdistuskõned ja ka nende puhul me üritame inimesi aidata. katsume pakkuda ka Mehhiko kodanikele USA-s konsulaarabi, selleks, et kinni peetaks nende inimõigustest ja ka õigustest, mis on paika pandud rahvusvahelise õigusega ja ka USA enda õigusaktidega. meie jaoks on väga tähtis, et ähm, kui võimalik, surmanuhtluse täide viimine peatatakse ja et otsused vaadatakse üle ja võib-olla leitakse uutel kohtuprotsessidel siis ka leevendavaid asjaolusid. ikka selleks, et surmanuhtlus kui selline pööratakse ümber. meil on ka järelevalvekeskus, me vaatame erinevaid kohtuotsuseid, me tahame väga täpselt teada, millal on vaja juristidel sekkuda ja sekkuda võimalikult varakult, kui võib juhtuda see, et inimene võidakse surma mõista. me teame, et sellisel juhul tuleb tegutseda väga kiiresti, et konsulaatidel tuleb inimestele abi anda. mina olen olnud tegev piiriregioonides ja tihti tuli meil juba esimestel tundidel pärast inimese arreteerimist midagi ette võtta selleks, et ära hoida surmanuhtlus konsulaadid on alati meie töösse kaasatud ja meil on väga palju juriste, kes osalevad nõupidamistel. olukord on tõesti väga õudne. meil on konsulaatides juristid ja ka konsulaartöötajad, kes teavad täpselt, mida teha, kaitsmaks Mehhiko kodanikke. meil on kakskümmend kolm eksperti, kes on äh, tegevad ainult surmanuhtlusega, kes äh, teevad koostööd nii USA ministeeriumite kui ka psühholoogide psühhia- ja psühhiaatritega. Äh, eelkõneleja juba eelnevalt tõi välja erinevaid numbreid. meie programm on aidanud ära surmanuhtlusi hoida meil on olnud mitmeid juhtumeid, kus me pidime sekkuma ja kui Mehhiko kodanik mõistetakse surma, siis umbes üks protsent nendest otsustest viiakse ka tegelikult täide. tahaksin tänada ka Euroopa Liitu kõikide nende püüdluste eest. proua Ashtoni kõrge esindaja kiri Neva juhtumi puhul äh, proua Clintonile oli väga suureks abiks meile. väga hea on, et rahvusvahelisel tasandil räägitakse sellest äh, küsimusest. ka Euroopa Nõukogu on andnud selge sõnumi, mis ta arvab surmanuhtlusest ja ka Euroopa Parlamendi resolutsioonid on olnud väga head. tahaksin tänada ka kõiki vabaühendusi, juriste ja advokaate, kes tegelevad selle küsimusega, aitäh! suur tänu, härra Suusal, nende sõnade eest ja selle ülevaate eest äh, Mehhiko tegevuse kohta surmanuhtluse rinnal ja suur tänu ka koostöö eest. kas ma nüüd võiksin anda sõna härra Rafael Hassanile, et ta räägiks umbes kümme minutit? Thank you, Mrs President um.... suur tänu, proua esinaine, daamid ja härrad. mina olen um, siis World Coalition Against Death Penalty organisatsiooni direktor ning äh, meie organisatsioon koondab üle saja organisatsiooni üle terve maailma. inimõiguste komisjoni sekretäriaat palus mul siis teha lühitutvustuse teemasse me tähistasime oktoobris äh, äh, surmanuhtluse vastu võitlemise päeva ja võiksime siis rääkida sellest, kuidas äh, on läinud viimane aasta. kõigepealt on astutud suuri samme nuhtluse keelustamise vastu, sada kolmkümmend üheksa riiki on kas de jure või de facto keelustanud surmanuhtluse viiskümmend kaheksa riiki või territooriumi kasutavad surmanuhtlust karistusmeetmena kahe tuhande üheksandal aastal ainult kaheksateist äh, riiki äh, viisid ka hukkamisi läbi. Läheme aga ka numbritest kaugemale me näeme tohutuid edasiminekuid äh, keelustamise osas. tuhande üheksasaja kaheksakümne esimesel aastal oli keelustanud selle praktika ainult kolmkümmend üheksa riigi, riiki täna aga kaks kolmandikku kõikidest riikidest on kas eh, praktiliselt või seaduse sõnaga keelustanud surmanuhtluse. Burundi ja Rwanda olid viimased näited aastast kaks tuhat kaheksa, Togo kahe tuhande üheksandal aastal või äh, uus äh, või New Mexico osariik äh, kuid äh, olukord on osades piirkondades endiselt väga-väga äh, väga, väga raske. näiteks Hiinas Te rääkisite sellest, kui raske on inimõiguste olukord selles riigis. ning äh, surmanuhtlusega kaasneb alati pidev äh, läbipaistmatuse probleem ning äh, hukkamistega seonduv tegelikkus meie hinnangute kohaselt viiakse aastas läbi kuus, aastas läbi kuus tuhat hukkamist, kuid aastal kaks tuhat üheksa on meil äh, äh ametlikult viidi neid läbi ainult seitsesada, seitsesada neliteist. teine tõsine piirkond meie jaoks on Lähis-Ida. olukord äh, seal on keeruline. islamiriikides, äh, kus šaria seadus, šariaadi seadus kehtib, Ehm, pärast kahe tuhande üheksanda aasta juuni Iraanis on olukord eriti halb, üle kolmesaja hukkamise. üksteist riiki viis kahe tuhande üheksandal aastal hukkamisi läbi, viiskümmend kaks inimest äh, kaotas niimoodi elu kolm tuhat kakssada kaheksakümmend inimest ootab praegu surmanuhtluse elluviimist. Need arvud küll näitavad seda, et surmanuhtluse Äh, kasutamine langeb. Ameerika Ühendriigid on demokraatlike riikide seas ühest vähestest, kes inimesi surma mõistavad ja nad ka hukkavad. Neid, selliseid riike on ainult seitse. ja paljud teised riigid kasutavad Ühendriike näitena oma surmanuhtluse õigustamiseks. nüüd paar sõna ka selle süsteemi ohvritest, süüdimõistetud inimestest. tegemist võib olla Iraanis kas naistega või homoseksuaalidega või alaealiste kurjategijatega. viimase kolme aasta jooksul on kakskümmend viis alaealist hukatud Jeemeni, Jeemenis, Iraanis ja Saudi Araabias. tegu võib olla ka näiteks ähm, vaimupuudega inimestega või vaimselt haigete inimestega näiteks äh, Virginia osariigis äh, hukati äh, üks naisterahvas, kelle IQ tase jäi seitsmekümne ja seitsmekümne kahe protsendi vahele, punkti vahele. lisaks sellele võib tegemist olla ka religioossete vähemuste esindajatega, näiteks nagu Pärsia lahe riikides. või võib olla tegu otseselt poliitilise rõhumisega, näiteks nagu Iraanis, Hiinas või, või paljudes teistes riikides räägiksin nüüd aga, millised on rinded, kus asume võitlema homme. geograafiliselt muidugi jääb Lähis-Ida ja Aasia ja Ühendriigid meie fookuseks. kuid muret tunneme näiteks ka Kesk-Ameerika riikide pärast, eriti just olukorra pärast Guatemalas ja Nicaraguas, kus arutelud siis praegu käivad surmanuhtluse sissetoomise osas. temaatilised küsimused. narkokaubitsemine on, on äh, väga suuri probleeme tekitanud äh, viimasel kahel aastal ja tulevikus. väga paljud riigid on äh, hakanud rääkima narkokaubitsemisest, surmanuhtlusega karistamisest ja tuua siis niimoodi surmanuhtlus Ladina-Ameerikas eriti tagasi ja Lõuna- Ameerikas, aga näiteks ka Hiinas ja Aasias mõistetakse inimesi selle pärast äh, surma. Äh, terrorismiga seonduv on samuti järgnevatel aastatel ilmselt olulisemaks kujunemas. ja muidugi islami ja surmanuhtluse vahelised seosed on äh, terav küsimus, šariaadi seaduste järgimine ja surmanuhtluse kasutamine, sellest kõigest tuleb tulevikus rääkida Äh, lootuskiireks on Mongoolias hiljuti vastu võetud moratoorium. Äh, äh, oleme lootusrikkad ka Valgevene suhtes, et, et ka seal astutakse vastavad sammud. Gabon, Mali, Benin ja teised paljud Aafrika riigid on samuti astunud teretulnud samme. Aasias on poliitiline tahe mitte inimesi hukata näiteks Pakistanis ja Indoneesias täiesti märgatav trend ähm, surmanuhtluse keelustamise suunas on hoogu kogumas ka sellepärast, et äh, kodaniku äh, organisatsioonid ja sellised rahvusvahelised organisatsioonid, näiteks nagu Euroopa Liit, on üheskoos asunud äh, surmanuhtluse vastu võitlema, näiteks kas suurtel kongressidel, nagu hiljutine surmanuhtluse vastu võitlemise kongress või Hispaania valitsuse poolt korraldatud konverents Madridis igal juhul äh, surmanuhtluse kaotamine on äh, vältimatu. Äh, suur aitäh selle eest, et te nii positiivselt rääkisite ja aitäh, et andsite meile teada, et on palju riike, kes lõpp, kokkuvõttes lõpuks ometi on valmis kaotama surmanuhtlust. ja päris viimasena te mainisite Valgevenet, mis on erandjuhus sest see kuulub idapoolse partnerluse riikide alla ja seetõttu huvitab Euroopa Liitu vägagi, mis seal toimub. nüüd pöördun ma Euroopa Liidu institutsioonide poole, kõigepealt annan ma sõna härra Tiilemansile, kes on KOHOM-i esimees ja teil on sõna. president suur tänu, proua esinaine. ma mitte ainult ei soovi teid tänada kutse eest külla tulla, vaid Äh, tervitada kõiki inimõiguste allkomisjoni liikmeid. täna, proua esinaine, tahaksin ma keskenduda oma sõnades resolutsiooni eelnõul, mis praegu on ÜRO Peaassamblees ettevalmistamisel ja ÜRO Peaassambleest rääkides eh, lähen üle inglise keelele. Uh, ma tahaksin teile meelde tuletada, et siis, kui me koostasime trio kaheksateistkümne kuu programmi Ungari, Hispaania ja Belgia, siis eh, me loomulikult arutasime ka inimõiguste küsimust ja leppisime kokku et surmanuhtluse täielik kaotamine on Euroopa Liidu rahvusvahelises programmis ka edaspidi. sellel põhjusel otsustas Belgia ühe korraldatud äh, töötubadest, äh, kuhu tulevad kokku ka vabaühenduste esindajad, äh, pühendada just nimelt surmanuhtluse küsimusele. kindlasti te mäletate, et asjakohane töötuba toimus kaheteistkümnendal ja kolmeteistkümnendal juunil ning äh, kõige rohkem räägiti seal Euroopa Liidu inimõiguste alastest instrument, instrumentidest ning ka Lissaboni lepinguga kaasa tulevatest äh, uuendustest. seal töötoas räägiti väga täpselt ka sellest, mis surmanohtuse alane olukord praegu on ja sellest, kuidas Lissaboni leping võiks äh, seda mõjutada. kodanikuühiskonna esindajad andsid ka erinevaid soovitusi, kuid ma ei hakka neid väga detailselt lahkama. ütlen ainult, et ähm, me võime siin välja tuua neli äh, põhilist ähm, trendi ja kõige tähtsam neist on Euroopa Liidu poliitikate sidusus, teiseks koostöö liikmesriikidega, liikmesriikide erinevate fraktsioonidega, kuid loomulikult ka kodanikuühiskonnaga ja selle siseselt. kolmandaks ähm, haritus, teadlikkus ja teadlikkuse tõstmine. ja neljandaks tõhusus mille tagamiseks tuleb kasutada kõiki olemasolevaid instrumente ning arvutada ja hinnata, ähm, mida me võiksime teha paremini. kaks nendest äh, soovitustest, mida ma nimetasin, on nii olulised, et ma tahaksin neid eraldi rõhutada. kõigepealt jõuti selles foorumis arusaamisele, et seminaride korraldamine rahvusparlamentide liikmetele äh, ja samuti võrgustiku rajamine parlamentide vahel selleks, et arutada äh, surmanuhtluse kaotamise küsimust, äh, on äh, nii oluline, et seda toetavad kõik. teiseks tähtsamaks ideeks on see, et tuleb edendada läbipaistvust nende riikide osas, kes on surmanuhtluse kasutamisest loobumas. Neilt tuleb nõuda informatsiooni äh, selle kohta, kuidas surmanuhtlust mõistetakse ja läbi viiakse ning see informatsioon tuleb saata Catherine Ashtonile, kes on kõrge esindaja. ma rõhutan seda eraldi sellepärast, et Euroopa Parlamendil on tähtis roll võrgustike loomisel ja koostöö tegemisel teiste parlamentidega, nii rahvusparlamentidega kui ka regionaalsete ähm, organisatsioonidega mitmeid raporteid on esitanud ÜRO erinevad äh, agentuurid ning äh, raporteid on muidugi esitanud ka ÜRO peasekretär. me kuulsime täna kodanikuühiskonna esindajatelt, et äh, tõepoolest on olemas trend ja see trend näitab selgelt, et surmanuhtlusele on kas kehtestatud moratoorium või on see kaotatud. nii on see paljudes riikides ja järjest äh, rohkem neid riike juurde tuleb. Teie riikidele juhul, kui teie riik äh, arutab surmanuhtluse kasutamise lõpetamist, tuleks kasuks rohkem läbipaistvust ning ÜRO peasekretär on oma raportites välja toonud selle, et tegelikult puuduvad usaldusväärsed andmed hukkamiste kohta üks teie kõnelejatest omapoolses äh, sõnavõtus samuti rõhutas, kui tähtis on andmete küsimus ja et neid andmeid lihtsalt ei ole. mida me kavatseme teha ÜRO Peaassamblees? sellel aastal nii meie kui teie ja kokku väga suur äh, arv riike kavatsevad ähm, regioonide ühinemise, ülese lähenemise vallas või raames vastu võtta resolutsiooni. kõigepealt nad võtavad selle vastu alakomisjonis ning siis esitavad ÜRO Peaassambleele. ning äh, selles resolutsioonis tuuakse välja kõige tähtsamad prioriteedid ja kinnitatakse ja ka näidatakse kujundlikult seda valitsevat trendi kuulutada moratoorium surmanuhtluse alal. ilma, et sealjuures kuidagi kahandataks eelmiste resolutsioonide mõju, mis on vastu võetud aastatel kaks tuhat seitse ja kaks tuhat kaheksa ja ma kordan veel kord, et riikide eesmärk on sellesse resolutsiooni kokku tuua võimalikult palju riike. eelmisel korral toetas resolutsiooni kaheksakümmend üheksa ÜRO äh, liiget, äh, kuid kokku hääletas poolt äh, sada viis riiki. see näitab veel kord, et tegemist on resolutsiooniga, mida toetatakse regioonide üleselt. ja kuna äh, kuna riikide arv on nii suur, siis otsustati luua New Yorgis ka eraldi rakkerühm, kuhu kuuluksid kõige tähtsamad osalised. ja kõige tähtsamad äh, regionaalsed rühmad, mitte muidugi ainult Euroopa Liit, vaid ka kõik teised, selleks, et hõlbustataks äh, protsessi ja selle resolutsiooni alast tööd Euroopa Liit loomulikult kuulub sellesse rakkerühma, kuid äh, lubage mainida ka teisi riike, kes sinna kuuluvad, näiteks Argentiina, Burundi ja Tšiili ja Ida-Timor lõpetuseks tahaksin rääkida ka sellest, mis on uut New Yorgis. kõigepealt on kokku lepitud äh, tekstis, nagu ma juba ütlesin, seda siis tehti väga kiiresti ja kui kõik kulgeb äh, plaani kohaselt või selle rakkerühma plaanide kohaselt, siis esitatakse ÜRO liikmetele järgmisel nädalal ähm, samuti see tekst. ja ma tahaksin rõhutada, et töö käigus on ÜRO teised tuhat äh, liikmed alustanud äh, laialdast kampaaniat toetuse võitmiseks. see tähendab seda, et toimub intensiivne lobitöö, mis äh, kahtlemata jätkub seni, kuni see resolutsioon on vastu võetud. ja veel mõned asjad tahaksin öelda et äh, oleme oma kontaktides surmanuhtlust kaotavate riikidega saanud aru, et äh, need riigid nii-öelda pööravad pilgu heatahtlikult äh, mujale või isegi toetavad meid selle resolutsiooni vastuvõtmisel. kui nad ei saa seda toetada, siis nad vähemalt ei ole ka vastu. ja see juba tähendabki, et nad teevad meiega koostööd ja teiseks tahaksin ma öelda, et lisaks resolutsioonile on tähtis ju ka aru saada, et oma kahepoolses töös tõstatab Euroopa Liit ähm, täiesti püsivalt ja jätkuvalt äh, surmanuhtluse küsimust äh, teatud riikidega. arvestades, kui palju on riike, kellega tuleb teha koostööd, siis oleme me maksimaliseerinud oma lobitööd, näiteks toimuvad demaršid. ja tegelikult on sellest poliitikast, sellest lähenemisviisist võimalik teha, tuua äärmiselt palju näiteid. teatud määral võib muidugi igaüks endalt küsida, kas see töö ikka on piisav, aga kõige olulisem on jätkata poliitilise teate või signaali väljasaatmist kõikidele riikidele ilma mingite topeltstandarditeta ja öelda, et Euroopa Liit igal juhul jätkab oma tänuväärset tööd. suur aitäh! suur aitäh ka teile, härra Tiilemans ja aitäh, et te meile selgitasite, milline on ähm, asjade seis ÜRO Peaassamblee resolutsiooniga. seda on meil kõigil vajalik teada. nüüd annan ma sõna proua Arnoole, kes esindab Euroopa äh, Komisjoni suur tänu, proua esineja, nagu te ka ise rõhutate, on Euroopa Liidu prioriteediks kõikides ametkondades surmanuhtluse vastu võidelda. poliitiline direkt-, e, suunis, mille on liikmesriigid meile andnud, on meie töö aluseks olnud ja seda juba aastast e, üheksakümmend kaheksa proua Ashton on seadnud oma isiklikuks prioriteediks surmanuhtluse kaotamise, nii nagu ta seda ka ütles sellel aastal parlamendis. ma tahaksin natukene tulla selle juurde tagasi, mida saadikud, mida kolleegid ütlesid ja natukene panna selle meie teenistuse konteksti. oluline minu meelest on see, et me rõhuksime koherentsusele ja järjepidevusele rääkides äh, nüüd aga meetmetest äh, ja, ja vahenditest, Michelle Tiilemans äh, selgitas seda, millist lobi me teeme ÜRO Peaassamblees ja et milliseid samme on Euroopa Liit astunud, juba kolmas taoline faas on käivitunud, lisaks sellele kahepoolsed sammud, eelmisel aastal oli meil umbes kolmkümmend 30 Äh, kohtumist äh, nendes küsimustes, eriti Iraani ja Ühendriikide osas, seega kord nädalas rääkisime sellest ja hiljem ma räägin natukene äh, Hiinast ka. lisaks sellele julgustame pidama ka seminare ja kongresse, nii nagu Michelle Tiilemans ütles, on meie meelest nimelt väga oluline teadlikkuse suurendamine ja väga paljud kodanikud Euroopa Liiduski oleks tegelikult surmanuhtluse poolt ja sellepärast me peaksime ära kasutama kõiki võimalikke kanaleid ja vahendeid selgitamaks, et äh, selline meede ei ole eetiliselt lihtsalt lubatav. ja loomulikult eh, nii nagu Reprieve'i ja surmanuhtluse vastu võitlemise võrgustikust äh, tulnud kolleegid ütlesid, et meie käes on instrument, mida toetab Euroopa Parlament, mille meile on andnud Euroopa Parlament ja me saa-, täname seda, see on nimelt siis inimõiguste ja demokraatia rahastamisvahend, me praegu tegeleme selle rahastamisvahendi analüüsiga ja järgmisel aastal teeme siis juba öö, ehm, omapoolse ettepaneku selleks, et käivitada erinevaid projekte, kõigepealt tahaksime keskenduda nendele võrgustikele, kelle esindajad on täna ka siin, siis äh, sihitud programmid konkreetsetele riikidele ja, ja siis äh, teadlikkuse suurendamise kampaania. nagu ma ütlesin, see asi ei ole sugugi nii lihtne, äh, kui me räägime rahva arvamusest. ning siis loomulikult ka juriidiline abi konkreetsete kaasuste puhul ning ka hukkamis äh, Äh, tingimuste kohta, sellepärast et mitte ainult ei ole hukkamiste arv kui selline vähenenud, aga kuivõrd äh, neid siiski ellu viiakse, oleks oluline, et vähemalt mingisuguseid miinimumstandardeid, mis on rahvusvahelisel tasandil vastu võetud, arvestatakse nende hukkamiste puhul. Need riigid, kes ei tunnista seda, et keelustamine oleks võimalik äh, vähemalt Äh, määraks seda ainult kõige tõsistemate, tõsidemade koda-, äh, kuritegude puhul tuleb tagada see, et kohtupidamine oleks õiglane, ühesõnaga kogu see tegevus, mis puudutab kohtusüsteeme, õigus äh, poolt, ka see on osa meie võitlusest. Te rääkisite Strasbourgi Euroopa Nõukogu olulisusest ja meie koostegevusest nendega jah, tõesti, sellel aastal näiteks me oleme Valgevenesse seda äh, surmanuhtluse vastasuse päeva tähistanud, me tahame, et see viimane riik, kes on OSCE liige, ka tõesti muudaks siis oma seadusandlust. oluline on ka see, et partnerid peaksid äh, sellest tõhususe aspektist kinni ja koherentsuse Äh, puhul. Euroopa Parlamendi resolutsioon muidugi toob, äh, äh, on meile rõõmusõnumiks ja te ütlesite, et kõik kolleegid on teiega nõus ja Michel ütles, et Euroopa Parlamendi saadikud, olles rahvaesindajad, on kontaktpunktiks ja on olu-, rahvale ja seega on oluline, et te seda selgitaksite. ja nüüd veel kodanikuühiskond mitte ainult sellepärast, et nemad rakendavad äh, tervet rida neid tagatisi, neid, nemad on ju need, kes vastutavad seire eest, äh, nemad meie eest täidavad väga palju ülesandeid, et nemad oleks kaitstud, aga probleem on meil ka statistikaga ja siit ma jõuan Hiina juurde. Te teate, et Hiinas äh, viiakse kõige rohkem hukkamisi läbi, rohkem kui Iraanis ja Ühendriikides kuid eh, Hiinas on tõesti üks eh, selline nii-öelda hall tsoon, sellest me oleme alati rääkinud eh, oma inimõiguste alastes dialoogides Hiinaga. nimelt andmete kohta ei tea me mitte midagi, statistika on täiesti läbipaistmatu, ei tea me mitte midagi ka menetluse kohta ja praegu toimuvad hoopis huvitavad arengud. nimelt äh, Eh, Hiina ülemkohus on algatanud juurdluse selle osas, mis puudutab eh, seadusandlust surmanute osas, aga ka hukkamistingimuste osas. meil aga on kahjuks väga vähe juurdepääsu sellele, mis selle juurdlusega toimub ja veel üks riik eh, vääriks eraldi väljatoomist, sellepärast et toodi välja ka demokraatlike riikide seas ainsana Ühendriigid, aga samas tuleb mainida ka Jaapanit sellepärast et me peame siiski surmanuhtluse vastases võitluses pidama silmas pikemat perspektiivi. see on oluline ka uue eelarveperioodi jaoks, uue poliitilise perioodi jaoks, me peame tegema pikaajalisi investeeringuid. Jaapan näiteks on uuesti alustanud inimeste hukkamist, tegi seda nüüd suvel, seda küll läbipaistvamalt kui varem, esimest korda Äh, lasti ajakirjanikud hukkamiste äh, tunnistajateks, aga see, et nad on neid uuesti hakanud äh, ellu viima, on muidugi murettekitav. Euroopa Parlamendiga kavatseme muidugi jätkata koostööd kodanikuühiskondadega ja liikmesriikidega ja tahaksin rõhutada siin eriti ära seda tööd, mida on Reprieve organisatsioon teinud me peaksime võib-olla siiski üritama sellises poliitilises, poliitiliselt väga delikaatses küsimuses äh, enamat suutma ära teha. Äh, Mehhiko kolleeg viitas siin ühele konkreetsele kaasusele, sellele, et inimesi tuleb aidata vaatamata sellele, mis on nende liik-, äh, mis on nende kodakondsus, mis värvi nad kannavad või, või kellega ühte heidavad. ja see on väga-väga oluline tänu Lissaboni lepingule on meil võimalus konsulaarkoostööks liikmesriikide vahel, see koostöö praegu on välja kujunemas, ehm, konsulaarkaitse peaks olema tagatud liikmesriikide sees. teine oluline areng on see, et neli korda aastas Äh, koonduvad Washingtonis kõik Euroopa Liidu äh, suursaadikud ja delegatsioonide juhid ehk kontaktpunktide juhid üle terve maailma ja sellest kohtumisest võib-olla me peaksime tulevikus täpsemalt rääkima. suhteliselt huvitav mõte, mida kindlasti tasub edasi arendada. suur tänu, proua esinaine. aitäh teile, proua Arno. väga hea oli kuulata, kuidas te töötate aktiivselt äh, vastavate lepingute sisseseadmiseks erinevates Euroopa Liidu delegatsioonides, mis ähm, külastab teisi riike ja aitab kaasa sealsele inimõiguste alasele tööle. ning meil oli hea meel ka kuulata, kuidas äh, neid instrumente saaks kasutada surmanuhtluse kasutamiseks nüüd aga oleme ammendanud äh, lugupeetud sõnavõtjate nimekirja, kõik äh, ametlikud kõnelejad on kõnelenud ja mul on äh, ka kolm sõnasoovi. proua Gomes, proua Loopil ja proua Ladford, kõigepealt siis proua Gomes. suur tänu, proua esimees, suur tänu kõigile osalejatele selle tähtsa arutelu eest. ma siin on väga palju räägitud juba Euroopa Liidu püüdlustest surmanuhtluse kaotamisel. mina tahaksin keskenduda sellise programmi loomisele, mille kaudu oleks võimalik välja selgitada need Euroopa Liidu kodanikud, kes ootavad surmanuhtluse täideviimist jah, tõesti, meil tuleb võidelda üldise surmanuhtluse kaotamise eest, nagu esimene kõneleja ütles. kui me keskendume ühele juhtumile, on meil võimalik pöörduda nende riikide võimuladviku poole, kus surmanuhtlus veel kehtib ja ja selgitada neile, et tegemist on barbaarse karistusega ja et tegemist ei ole õiglase karistusega. mõeldes mu enda kogemustele, kui ma olin Indoneesias Portugali suursaadik, tuli mul võidelda paari Angola kodaniku elu eest, kes olid surma mõistetud. ja oli väga huvitav näha, kuidas ähm, seda juhtumit arutati, meedia oli kaasatud ja meie argumendid olid nende jaoks võõrad. see ei tähenda, et me peaksime päästma ainult neid inimesi, kes on Euroopa Liidu kodanikud. lihtsalt äh, surmanuhtlus kui selline on väga õudne vahend ja seepärast tuleb meil võidelda selle kaotamise pärast. ma olen veendunud, et äh, Euroopa Komisjon ja proua No teavad, et äh, me kirjutasime ka oma parlamendi resolutsiooni, mille me eelmisel aastal vastu, eelmisel nädalal vastu võtsime, et meil on vaja sellist programmi, nagu ma eelnevalt kirjeldasin me oleme parlamendis ähm, vahetanud arvamusi ja rääkinud ähm, koostööst ähm, nende riikidega, kus surmanuhtlus veel kehtib, aga me oleme palunud ka, et kõrge esindaja ja nõukogu tegeleksid nende riikidega, mis ei soovi väga surmanuhtluse kaotamisest rääkida, nagu näiteks Hiina. unustasin veel öelda, et äh, selle programmi osas on Mehhiko väga heaks äh, eeskujuks, me peaksime Mehhikut kiitma ja Mehhiko kogemusest õppima. suur tänu, proua Kuumes! ja proua Lohpiiler, palun. suur tänu, proua esimees. ma tänan samuti kõiki eksperte nende soovituste ja ka ülevaate eest. jah, ja tõesti, meil on kõigil siin Euroopa Parlamendis selge arvamus, aga mäletan veel selgesti eelmise nädala arutelu, kus mõned saadikud ütlesid, et surmanuhtlus on mõistlik lahendus tegemist on äh, väikese grupiga parempoolsetest parteidest, aga nemad ütlevad selgelt oma arvamuse välja. eelmise nädala resolutsiooni ettepanekus oli üks lõige, mille üle meil ei olnud võimalik äh, enamust äh, saada. ma arvan, et me peaksime sellest küsimusest rääkima. nimelt strateegiast, kuidas vähendada nende inimeste hulka, kes eh, mingi kuritegevuse, kuriteo sooritamise pärast võivad saada surmanuhtluse. peame seda küsimust uuesti vaatama ja World Coalition Against Death Penalty esindaja mainis ka seda, et me peaksime mõtlema, kui palju Euroopa Liit ja ka ÜRO saavad narkootikumide vastaste kampaaniate kaudu midagi ära teha me teame, et teatud riikides äh, mõistetakse narkootikumide salakaubavedajad surma. toona, eelmisel nädalal siis me rääkisime, et paarist reast resolutsioonis ei äh, piisa äh, selle probleemi lahendamiseks. ja selline organisatsioon nagu International Harm Reduction Association äh, on soovitanud, et parlament peaks äkki välja töötama juhised selleks, et ähm, narkootikumide salakaubavedajaid surma ei mõistetaks. härra Rafael Genuin Hassan, kas te võiksite selgitada, kuidas teie seda olukorda näete? ja siis on mul veel konkreetne küsimus komisjonile, kui paljudes sellistes riikides on selline ÜRO narkootikumide programm käimas ja kus kehtib veel ka surmanuhtlus. suur tänu, proua Lohpiiler ja ma tahaksin teie kõikide tähelepanu juhtida teie kaustas olevale huvitavale dokumendile, mille ongi välja töötanud International Harm Reduction Association. tegemist on organisatsiooniga, mis võttis meiega ühendust enne kuulamist ja soovis tõstatada just selle küsimuse äh, e, nende riikidega, kus äh, narkootikumide salakauba, kaubitsejad mõistetakse surma jah, selles küsimuses on väga palju inimõigustalaseid aspekte ja me peame kindlasti sellega tegelema. nüüd äh, annaksin sõna Sarah Ladfordile. aitäh! ka mina tervitan seda töötuba, mida siin kirjeldati. ja ma tänan kõiki kõnelejaid, kuid kõige rohkem härra Smithi, kui lubate, sest ta kirjeldas äärmiselt huvitavat projekti. Clive'is on äh, täna ameeriklane kuid äh, tema organisatsioon sai alguse Londonist, mis on minu valimisringkond, nii et äh, tegelikult äh, langeb osa tema aupaistest justkui ka mulle. Clive teeb suurepärast tööd ja seda teeb ka tema organisatsioon. ma kuulasin ära ka Mehhiko saatkonna esindaja, kes rääkis sellest, et me oleme ehk pisut skisofreenilised kõik need hispaanlased, keda me oleme viimase ööpäeva jooksul kuulnud seoses Tšiili päästetöödega, on meile jätnud mulje, et kõige tähtsam ongi inimlikkus. viimase ööpäeva jooksul on päästetud kolmkümmend kolm inimest ebainimlikest tingimustest ja samas peame me rääkima sellest, et teised inimesed saadetakse surma. siin on vastuolu ja see on väga ebameeldiv. aga tegelikult tahtsin ma öelda hoopis seda, et mina näen siin kahte trendi. üks puudutab Euroopa Liidu poliitilist tegevust ja seda, et äh, me oleme lobitöös olnud äh, aktiivsed ja ka edukad. võib-olla meie usaldusväärsus ei ole sada protsendi, sajaprotsendiline, mõned ajalehed äh, ütlevad näiteks, et Lätis ei ole surmanuhtlus täielikult kaotatud. ma loodan, et see viga parandatakse sest tegelikult ei ole ju võimalik, et Euroopa Liidus oleks mõni liikmesriik, kus äh, Läti, äh, kus tegelikult äh, surmanuhtlus veel kehtiks, väidetakse, et Lätis see nii on teatud kuritegude puhul, see on selline Kremlini jutt, Kremli jutt. igal juhul ei ole see tõsi ja ma tahaksin rõhutada, et Euroopa välisteenistusel on samuti ju väga tähtis roll täita, ta teeb koordineerimistööd ja rohkem ühistööd erinevate liikmesriikidega ning on selge, et Euroopa Liit peabki koordineerima tööd Euroopa Liidus, kuid ta võiks koordineerida ka seda tööd, mida tehakse Euroopa Nõukoguga sellepärast, et aina rohkem riike ühineb Euroopa Nõukogu vastava konventsiooniga ja tegelikult ei ole mingit vabandust mitte luua üle-euroopalist ähm, ühtset alust. ning äh, miks ei võiks siis meie kõrgetasemeline esindaja olla see, kelle poole kõik saavad pöörduda? Clive oma raportis räägib sellest, et erinevad vabaühendused on püüdnud Euroopa äh, liikmesriikide valitsusi hoiatada äh, siis, kui mõni nende kodanik on sattunud surmanuhtluse äh, ohvriks või on surma mõistetud, kuid tegelikult võiks äh, ju pöörduda ka kõrge esindaja poole. kõrge esindaja omalt poolt saaks ühendust võtta kahekümne seitsme erineva äh, valitsusega või sellega, kellega parasjagu on vaja ühendust võtta, tegelikult isegi neljakümne kuue valitsusega, kui võtta arvesse ka need teised Euroopa Nõukogu konventsiooniga seotud riigid ja jääma oodata, jääma ootama nende vastust mulle tundub, et tihti inimesed lihtsalt ei tea, et see, et seda oleks võimalik teada. USA välisasjade mm, manuaalis on näiteks Välisministeeriumi koda- äh,, ametnikele antud äh, väga täpsed juhised selle kohta, mida tuleb teha oma kodaniku kaitseks, juhul kui see kodanik satub hätta mõnes välisriigis ma ei tea, kas ÜRO-l on sellised välisasjade ajamise juhised, mida liikmed saaksid kasutada. ja ma ka ei tea, millised on EAS-i määrused, ma ei ole nendega detailselt tuttav. kuid ma tahaksin teada, mida on seal öeldud Euroopa Liidu äh, esindajate ja saadikute kohustuste kohta. kui me vaatame nüüd üleatlantilist äh, koostööd, siis ähm, tuletame endale meelde, et Hillary Clinton on tulnud äh, täna Euroopa Parlamenti, kus ta kohtub äh, Chelsea Puusekiga. mulle ei antud äh, videokõne võimalust omal ajal, kuid nüüd on Hillary Clinton siin ja vestleb meie presidendiga. Euroopa Liidu ja USA tippkohtumine toimub juba novembris ja väga hea, väga hea oleks, kui me saaksime seal rääkida ka kontaktametnikest, kes saaksid eh, koguda vastavat informatsiooni Euroopa Liidu ja USA suhete kohta. meil on väga erinevaid justiits- ja siseasjade koostöölepinguid USA ja Euroopa Liidu vahel. Need puudutavad andmejagamist ja ka isikute väljaandmist kohtupidamiseks. kuid kindlasti on Euroopa Liidul piisavalt nutikust ka selleks, et välja töötada strateegia Euroopa Liidu kodanike aitamiseks, juhul kui neid kodanikke on võetud kohtulikule vastutusele USA-s või mõnes teises riigis. mõndasid asju teeme me Euroopa Liidus päris hästi, aga mõnikord on probleeme energia koondamisega praktiliseks tööks. ja veel üks asi, meil peaks olema ka rahvusvahelisi koostöö- ja inimõiguste alaseid lepinguid selle kohta, mis reguleeriksid äh, Euroopa Liidu teavitamist juhul, kui mõni Euroopa Liidu kodanik võetakse vahi alla või äh, talle esitatakse süüdistus. kindlasti on võimalik sellised lepingud äh, korrektselt välja töötada nii et me võiksime Reprievi dokumendi mõttega ähm, läbi lugeda ja sealt võtta välja kõik elemendid, mis meile sobiksid, selleks et me saaksime neid kohandada oma töös ähm,. Clive on välja toonud kõikide liikmesriikide lähenemisviisid, kuid me oleme ju ühtne Euroopa Liit, meil on ühtsed juhised ähm,, me teeme lobitööd ühtse Euroopa Liiduna, seda ka ÜRO juures, ja seetõttu kindlasti on Euroopa Liidu institutsioonid võimelised välja töötama ühe toetusmehhanismi ühtse toetusmehhanismi. aitäh teile, proua Ladford. Te ütlesite, et tegemist on töötoaga ja tõepoolest meil ka siin täna on töötuba, sest me mõtleme sellele, kuidas äh, välja töötada veel tugevam ja jõulisem kampaania äh, surmanuhtluse kaotamiseks ja mul on väga hea meel näha, et nii kodanikuühiskonna esindajad kui Euroopa Liidu ja diplomaatilise korpuse esindajad on kõik panustanud sellesse debatti. mul on väga hea meel seda tõdeda ja nüüd äh, ma loodan, et äh, härra, härra Tiilemann ning äh, proua Arno ka omalt poolt ütlevad, mida me saaksime, mida me saaksime ette võtta, kuid nüüd saab sõna proua De Kaisel no,. suur tänu, proua esineja, teen lühidalt, kuivõrd kolleegid juba palju on ära öelnud ja ma ei hakka kordama asju näiteks selle kohta, et positiivseid arenguid on palju ja et need sõnavõtud täna on ka väga positiivset laadi olnud me oleme rääkinud juba surmanuhtluse osas info levikust, teavitamist kampaaniast, kuidas eh, siiski käituda eh, valitsuste tasandil või Euroopa Liidu tasandil eh, selleks, et aidata meie kodanikke. me ei ole aga rääkinud meie kokkulepetest ja nende mõjudest äh, kas meie lepingutega oleks võimalik äh, vältida surmanuhtluse määramist ja moratooriumi kehtestada. meie resolutsioonis on viieteistkümnes lõige, mis nõuab komisjonilt ja nõukogult, et kui nad äh, sõlmivad kokkuleppeid surmanuhtlust kasutavate riikide või territooriumitega, äh, paneksid sisse moratooriumi üleskutse nendesse lepingutesse ja minu küsimus ongi siis nüüd nendele institutsioonidele, et äh, mida te olete siis teinud selles vallas, äh, kas teid on saatnud edu, me räägime väga palju erinevatest intrus, instrumentidest, mida kujutavad endast partnerluslepingud ja kaubanduslepingud, selleks et kuidagi inimõiguste küsimust ka edendada, selleks et äh, tagada sotsiaalõigused ja nii edasi aga mida on tehtud konkreetselt surmanuhtluse osas, mida on saavutatud? ja minu teine küsimus, meie oleme tegelenud peaasjalikult äh, tähendab, me tunneme tõsist muret selle pärast, et Jaapan ja mõned teised riigid on hakanud uuesti surmanuhtlust rakendama Äh, näit-, sellepärast, et seadusandlus näeb ette, et noh, näiteks narkokaubanduse puhus või terrorismi põhjendustel on võimalik seda karistust määrata. Äh, kuidas sellist äh, levikut, mis on tõesti murettekitav, siiski pidurdada? me oleme rääkinud faktidest teadusandluses, näiteks Türgis seadus näeb ette seda, et surmanutlust võib rakendada teatud erioludel. suur tänu proua de Kaiser, Euroopa Liidu rahvusvahelised lepingud ja kogu see temaatika on parlamendi jaoks väga oluline ja meie allkomisjoni jaoks ka, sellepärast et Euroopa Parlamendil on ju nüüd tänu Lissabonile võimalus äh, mitte heaks kiita äh, rahvusvahelisi lepinguid ja, ja me peaksime praegu, just nimelt praegu neid inimõiguste alaseid klausleid siiski väga-väga pinevalt jälgima. viimasena saab sõna härra Grosseta. Trovo veramente molto interessante questa iniziativa perché è una suur tänu, ma leian, et see algatus on väga huvitav, sest surmanuhtlus on väga tähtis küsimus. on mõned küsimused mida minu arvates tuleks eriliselt välja tuua, näiteks surmanuhtlus ja narkootikumidega salakaubitsemine. kui räägitakse narkootikumidega salakaubitsemisest ja surmanuhtlusest, siis tihti on ju tegemist narkootikumide müümisega. on riike, mis on ette näinud surmanuhtluse siis, kui inimesel on kaasas väikene kogus kanepit. mina pean tunnistama, et oma esimesel reisil Saudi Araabiasse lennukis anti mulle mingi paber, mille ma pidin täitma ja seal paberil, seal ankeedis oli kirjas või oli ka küsimus, kas ma, kas mul on kaasas ka kanepit. nimelt sellepärast, et Saudi Araabias äh, kanepi omamine toob endaga kaasa surmanuhtluse. ja Saudi Araabia ei ole maailmas ainus riik, mis on kanepi omamisel karistanud surmanuhtlusega. lennukis oli väga palju noori inimesi, kes võib-olla lendavad Saudi Araabiasse või istuvad Saudi Araabias ümber ja kui neil avastatakse kaasas kanepit, siis on võimalik nad surma mõista. nii et me peame siiski inimeste elude eest seisma ja neid kaitsma. ma saan aru, et surmanuhtlus mõistetakse siis, kui narkootikume müüakse, kuid on ka teistsuguseid juhtumeid, kus narkootikume lihtsalt omatakse ja siis ei saa sellest saada ju elu ja surma küsimust pärast seda esimest reisi Saudi Araabiasse üheksakümne viiendal aastal ei olnud ma nõus seal edasi töötama just sellepärast, et Saudi Araabia rikub inimõigusi. ja ma nägin seda ka televisioonis, seal näidati, kuidas surmanuhtlusi täide viiakse. nimelt Saudi Araabias äh, inimesi, kes tänaval kõnnivad, äh, sunnitakse äh, tulema hukkamiste pealtvaatajaks. ja Saudi Araabias ei ole mingeid täiuslikke masinaid, millega oleks võimalik inimesi paari sekundi jooksul hukata. Saudi Araabias kasutatakse väga õudseid äh, meetmeid, sellepärast et äh, inimesed ei sure mitte kohe, vaid alles minuteid või isegi tunde hiljem. näiteks murtakse äh, ära kaelalüli või tehakse veel, kasutatakse teisi õudseid hukkamismeetmeid. tegemist on tõesti väga õudsete juhtumitega ja nende vastu tuleb midagi ette võtta. ka Philip viinidel on probleeme juba üheksakümne, üheksakümne viiendal aastal mõisteti surma äh, Filipiinidel turbos äh, homoseksuaalid, sellepärast et äh, leiti naisterahvas, kes oli mõrvatud ja ta tegi koostööd nimetatud kahe homoseksuaaliga ja kohus leidis, et juba töösuhe on äh, märgiks selle kohta, et homoseksuaalid võisid selle mõrva läbi viia. süüdistatud homoseksuaal, süüdistatud homoseksuaali elukaaslane tunnistas, et mõrvaööl olid nad olnud koos, kuid sellest ei äh, piisanud mees äh, mõisteti surma ja hukati ja elukaaslane pandi aastateks vangi, kus teda piinati. minu arvates peaks meie seisukoht olema surmanuhtluse osas palju äärmuslikum, kui ta praegu on. Euroopa Liit on siiamaani olnud seisukohal, et me ütleme ei surmanuhtlusel, kuid me ei saa teha mitte mingeid järeleandmisi ei terrorismi äh, põhjendustel ega ka mitte mingitel teistel põhjendustel, sellepärast et äh, siis hakatakse tagaukse kaudu surmanuhtlust uuesti sisse tooma. hakatakse taga kiusama regiona-, religioosseid vähemusi, seksuaalseid vähemusi ja nii edasi. peale selle tihti heidetakse nendele inimestele ette ka narkootikumidega kaubitsemist. Need on meetodid, mida kasutavad diktaatorid. ma leian, et meie peaksime olema enesekindlamad. me peaksime ühel häälel rääkima. on terve rida riike, kus surmanuhtlus kehtib. tegemist on suurte naftariikidega ja neid ei panda kunagi süüdistuspinki. ja seda just sellepärast et ka meie huvid on mängus. vahel räägitakse, et tegemist on Araabia riikidega, mõõdukate Araabia riikidega, kuid tegelikult on nad palju äärmuslikumad vägivalla küsimused. selle kohta on terve rida näiteid. on süüdimõistmisi näiteks Pakistanis, kus välismaised kodanikud tihti Ida-Aasiast ja need on inimesed, kes tegelikult on uue ajastu orjad, nendelt võetakse ära passid. Nad on nagu päris orjad ja neil ei ole mitte mingit pääsemisvõimalust. ma arvan, et need on kõik need küsimused, millega me peame arvestama, kui me räägime sellest küsimusest ja Kasakin needi küsimust on siin arutatud. tegemist on vägivallakultuuriga, mis ei soovi lõppeda. lugupeetud härra, me saime teilt väga palju informatsiooni. ma olen ka veendunud, et me peame Lähis-Idale ja golfi lahe riikidele rohkem tähelepanu pöörama, sest tõesti olukord on seal tõsine, eriti selles osas, mis puudutab äh, surmanuhtlust. nüüd on saadikutest kõnelejad kõik sõna saanud ja nüüd annaksin sõna tagasi meie ekspertidele ja alustame Clive Stafford Smithiga. kui võimalik, võib-olla oma advokaadi oskustega suudate piirduda kahe-kolme minutiga, sellepärast et meil on võimalik ka pressikonverentsil kell üks teile sõna anda. And... suur tänu ja üritan tõesti teha lühidalt. Äh, siin arutelul on välja tulnud väga mm, huvitavaid äh, aspekte ja reastaksin need, mis puudutab koostööd liikmesriikide äh, vahel, see ei puuduta mitte ainult Euroopa Liitu ju, toon siin härra Suusa jällegi sisse, mehhiklased aitavad meid Briti kodaniku kaasuse puhul, kes on surma mõistetud Mehhiko kodani, kodanlase tapmise eest ja Sarale ma ütleksin nii palju, et see on sama, mis need Tšiili äh, äh, kaevurid, see on täpselt seesama lugu tegelikult. mis puudutab seda, mida on öeldud äh, narkootikumide osas, meie Laos esindasime ühte Briti kodanikku, kes oli süüdi mõistetud ja Laose valitsus ütles, et ÜRO äh, narkokaubitsemise vastane, vastane konventsioon on ette näinud seda, et neid inimesi tuleb nii karmilt äh, karistada kui võimalik ja see lause jaoks tähendas seda, et nad pidid kasutama surmanuhtlust ja minu meelest oleks küll äh, väga kasulik, kui äh, Euroopa Liidu liikmesriigid läheksid ÜRO-s ja selgitaksid, et see on täiesti naeruväärne ÜRO konventsiooni tõlgendus, sellest oleks palju abi ja mina kindlasti toetan ühtse kontaktpunkti loomist äh, Brüsselisse. Äh, praegu Reprieve organisatsioon on seda protsessi juba asunud käivitama koos teiste organisatsioonidega, kuid tõesti oleks väga-väga tore, kui Brüsselis oleks üks koht, kuhu meie kombitsad äh, siis ka jõuaksid, üks Euroopa Liidu institutsioon, kust inimesed abi saaksid lisaks sellele on palju teisi ettepanekuid selle kohta, kuidas Euroopa Liit ja teised riigid saaksid eh, legitiimselt sekkuda järgmisel, järgnevatel nädalatel öö, eh, hakatakse Ameerikas rääkima nii-öelda kõrgtehnoloogilisest hukkamisprotsessist, nimelt eh, farmaatsiaettevõtted, kes siis toodavad neid ravimeid või neid aineid, mis inimese tapavad äh, ja minu meelest tuleks keelustada Euroopa ettevõtete osalus sellistes äh, ettevõtmistes. Need on kõik need sammud, mis äh, suurt mõju avaldaksid surmanuhtluse vastases võitluses ja ootan suure põnevusega koostööd teiega, et neid kõiki mõtteid ellu rakendama hakata. suur tänu, ütleb proua Sineni, võib-olla me peaksime klassifitseerima sellised äh, droogid kui piinamisvahenditena, äh, pisa-, piinamisvahenditena. see, selle kohta meil on olemas ju sea-, seadusandlus. härra Hasan, räägiksin prantsuse keeles, ma tahaksin reageerida Äh, sellesama surmavate droogide ja surmanuhtluse osas äh, lähenemisi on mitmeid, on neid äh, riike peaasjalikult Aasias ja Araabia maailmas, kes mõistavad süüdi ja, ja viivad selle otsusega ellu lihtsalt narkokaubitsemise eest, nii nagu väga, ja, ja ka narkootikumide omamise eest Saudi Araabias ja Aasia riikides. see teema on väga-väga tõsine ja ilmselt äh, saate ise aru, et viimastel aastatel äh, need juhtumid on sagenenud. tihti on tegemist äh, suurte turismiriikidega, kus Euroopa Nende riikide vahelised kaubandussuhted on, on väga tihedad ja minu meelest peaks kindlasti mõtlema öö, sellele, et kuidas Euroopa Liidu tasandil äh, seda olukorda hakata parandama. ja teine asi, millest ma rääkisin varem, nimelt äh, äh, täiesti legitiimses narkovastases võitluses loomulikult Euroopa Liit on abi andnud, kuid me oleme näinud ka tendentsi, et nendes liik-, nendes riikides, kus täna surmanuhtlust ei ole või kes äh, seda ei ole lihtsalt kasutanud, on toonud selle uuesti sisse ja selline tendents on küll väga murettekitav. ja ei puuduta see mitte ainult sugugi Aasia või Aasia riike või Araabia maailma, vaid kahjuks ka äh, potentsiaalselt äh, Ladina-Ameerikat ja Lõuna-Ameerikat. nii palju minu poolt. suur tänu! ja nüüd annaksin sõna härra Tiilemansile ja siis proua Arnoole. härra Tiilemans, suur tänu, proua esinaine. ka mina, ütleb kõneleja, kui lubate, räägin prantsuse keeles. ja proua Haudala ütleb, et äh, väga tore. ja eriti arvestades, et teie tõlgid on suurepärased, ütleb härra Tiilemann, Tiilemans lahkelt. aga asja juurde. kõigepealt äh, projekt või programm mis äh, võiks olla võimalik äh, konsulaarkoostöö äh, toestamiseks ja see on väga huvitav teema ja proua Arno selle kohta juba kindlasti tahaks midagi lisada, sellepärast et tegemist on valdkonnaga, mis seni on olnud vähem koordineeritud kui teised Euroopa Liidu välispoliitika aspektid ja kindlasti tuleks äh, mõelda ka järgnevatele sammudele juba äh, arvestades ka Lissaboni lepingu sätteid äh, sel ja mõelda, et mida täna oleks võimalik ära teha. varem, nagu te teate, see poliitika ei olnud väga hästi koordineeritud. igal juhul aga tuleb muidugi arvestada teatavate liikmesriikide seisukohtadega kes äh, muidugi äh, nõuavad seda, et nad tahaksid ise kaitsta läbi diplomaatiliste vahendite oma kodanikke. seda tuleb arvestada. aga isiklikust vaatevinklist ütleksin veel seda, et väga oluline oleks toestada ka Euroopa Liidu tasandil seadustandlus, äh, neid kontakte selles valdkonnas. nüüd surmanuhtluse vähenemine, selle kasutamise vähenemine ja aga samas jällegi osade riikide uuesti kasutusele võtmisest ma tahaksin rääkida, nagu Jaapan, millest rääkis proua Veronique de Kaiser. mina toetaksin küll seda, et et äh, me pööraksime tähelepanu teisele protokollile rahvusva- äh,, inimõiguste protokollis ÜRO-s, kus on ette nähtud, et surmanutluse klauslid peavad olema sees rahvusvahelistes kokkulepetes. Euroopa Liit peab ka hakkama tegutsema äh, järjepidevamalt. paljud äh, liikmesriigid on nõudnud äh, selle protokolli ratifitseerimist äh,, sealhulgas Belgia äh, ja muuseas Belgia selle protokolli tegelikult kokku on kirjutanud, aga see selleks. aga ma ütleksin, et Kohomi, ütleksin siin Kohomi esimehena, et ähm, sellel sügisel äh, on küll tunne, et äh, meie äh, grupp hakkab vägagi kiivalt tegutsema selle protokolli ratifitseerimise nimel ja eriti muidugi selles seoses, mis puudutab siis surmanuhtluse äh, keelustamist. ja nüüd veel üks märkus, äh, puudutab see siis äh, narkokaubitsemist ja surmanuhtlust. keegi siin kasutas sõna naeruväärne ja ma olen täiesti nõus teiega, tõesti on täiesti naeruväärne, et niimoodi tõlgendatakse ÜRO Äh, protokolle, sellepärast et see läheb ju vastu nendele õiguslikele protokollidele, mida Euro-, mida ÜRO on oma teise äh, vabatahtliku protokolliga on sisse toonud. selline tõlgendus seega on naeruväärne. suur tänu teile. ja loodan, et, ja loodan, et Veronika Arno vastab siis ka. suur tänu, härra Tiilemans ja, ja õnnitlused teile, et, et just nimelt Belgia esindaja selle teise protokolli äh, Äh, välja töötas. proua Arno, suur tänu, proua esinaine. ma tahaksin kõigepealt ähm, vastata Veronique de Kaiseri küsimusele, et kas nendes lepingutes, mille me sõlmime äh, kolmandate riikidega, võiks hõlmata endas ka surmanuhtluse alaseid sätteid. ei, on vastus sellepärast et surmanuhtlus ei ole rahvusvahelise seaduse kohas, õiguse kohaselt ebaseaduslik see on lubatud äh, kõige tõsisemate kuritegude puhul, nagu Michelle selgitas, vastu, äh, välja arvatud juhul, kui teine protokoll on ratifitseeritud riigi poolt. enamus kokkulepetes äh, on aga inimõiguste klausel sees ja inimõiguste dialoog ähm, ette nähtud ja see on see koht, kus meil on võimalus äh, Äh, nii-öelda panustada surmanuhtluse keelustamisele või vähemalt sellest rääkida ja Veronik de Kaiser küsis, et kas see selline surve on olnud edukas. Äh, dialoogi mõttes mulle tundub, äh, on eeskujuks siin tuua Togo ja Filipiinid, kus midagi on saavutatud. narkokaubitsemine, nagu öeldi, on täiesti selge see, et narkokuritegude eest inimeste hukkamine ei ole ju juriidiliselt äh, seaduslik, sest see ei ole kõige tõsisem kuritegu. Itaalia kolleeg siin ütles, et on liikmesriike, kes kasutavad äh, surmanuhtlust äh, ära narkoprobleemi väljajuurimiseks ja me oleme astunud kontakti paljude riikidega Indoneesia, Tai ja Kambja. ka et, et rääkida nendega see küsimus läbi. nüüd proua Gomes ja proua Ladford äh, rääkisid sellest, et mida tuleks ette võtta veel selles vallas. meenub mulle siit äh, see, et Stockholmi programm, mis eelmise aasta detsembrikuus vastu võeti, tegemist on siis äh, Euroopa Liidu vabadusel, turvalisusel ja õigusel põhineva ala nii-öelda töödokumendiga. Stockholmi programmis võetakse kohustus analüüsida ähm, selle ala välistegevuse mõju inimõiguste olukorrale ja üks konkreetne säte on seal ka surmanuhtluse osas, et kuidas me peaksime äh, seda programmi inimõiguste edendamiseks äh, väljaspool Euroopa Liitu rakendama. mis tähendab seda, et võib tekkida olukord, kus meil on võimalus äh, rääkida ka abi andmisest narkovastasesse võitlusesse. see on see poliitiline nurk, mida me võiksime oma eesmärkideks ära kasutada tahaksin mainida ka seda järgmist, kuivõrd projekti esimees on saalis. on käivitatud projekt, mida toetab ka inimõiguste kõrgem esindaja, see on rahvusvahelise Harm Reduction Associationiga koostöös tehtud projekt, mis näeb siis ette, Äh, surmanuhtluse keelustamist seostada narkovastase võitluse hoogustamisega, see on selline huvitav projekt, mida tasub siin kindlasti mainida. ja viimasena tahaksin mainida seda, et mul on väga hea meel täna siin just osaleda olla, sellepärast et äh, homme lähen ma Viini, kus toimub iga-aastane äh, kohtumine narkokaubandusega seonduvates küsimustes Ehm, seda siis ÜRO-ga koostöös. suur tänu, proua Arno, teie sõnad olid väga julgustavad ja te mainisite siin ka seda, et International Support for Drug Enforcement'i esindaja on ka siin, siis äkki ma võiksin paluda, et äkki see esindaja esitleks ennast ja võtaks ka paariks minutiks sõna? Well, thank you very much for inviting us to suur tänu, et andsite mulle sõna. me oleme just alustanud Euroopa Komisjoniga läbirääkimisi meie raporti tulemuste üle ja me esitlesime oma tulemused äh, ning nüüd, nagu öeldud, peame läbirääkimisi. kõige suuremaks probleemiks oli see, et äh, narkootikume programme viivad liikmesriigid äh, ise läbi ja kõik oleneb nende standarditest selle kohta, kui suured on limiidid. meie sooviksime, et äh, ÜRO-d me soovime, et ÜRO äh, äh, kaaluks ka äh, mõjuhinnanguid ja seda mõjuhinnangut tuleks läbi viia mitu korda ühe projekti kestuse juures. ning ka abi andnud institutsioonid ja organisatsioonid nagu Euroopa Liit peavad inimõiguste alast mõju alati hindama nii projekti alguses kui projekti keskel, kestel ja põhimõtteliselt just sellele järeldusele see raport äh, ka jõuab. aitäh! aitäh ka teile selle lühikese tutvustuse eest ja selle eest, et puudutasite ka surmanuhtluse küsimust, kuid nüüd ma arvan, et me võtame selle punkti kokku ja võime seda tõepoolest nimetada ühiseks töötoaks, kus arutati surmanuhtluse kas-, äh, kaotamist ja ma loodan väga, et äh, see viib konkreetsete tulemusteni, vähemalt äh, lubavad seda loota need ettepanekud, mida tegid meie kolleegid, meie lugupeetud kõnelejad äh, kodanikuühiskonna esindajate ning Euroopa Liidu institutsioonide hulgast. kuid nüüd ma arvan, et me peame tõepoolest selle punkti lõpetama ja härra Stafford Smithile, kes, kellel on tõesti keeruline nimi, tahaksin ma öelda, et loodetavasti teie räägite eraldi sellest aspektist, mida Euroopa Liit peaks tegema, et Euroopa Liidu kodanikku aidata, et te räägite sellest meile rohkem, Anna Politovskaja eh, saalis kell üks, eh, kui algab pressikonverents ja kuhu on kutsutud kõik liikmed, keda see teema huvitab. nüüd eh, aga teen ma ettepaneku kasutada ülejäänud koosoleku aega, see tähendab aega kuni kella poole üheni selleks, et ära kuulata meie lugupeetud äh, külaline Iraanist, kes, äh, kes on siia kutsutud meie äh, liikme proua Shaki poolt, kes on Iraagi delegatsioonist, delegatsioonist, mis suhtleb Iraagiga ja pärast seda, kui me oleme ära kuulanud tema sõnavõtu, Iraani esindaja sõnavõtu, Lähme me neljanda päevakorrapunkti juurde, mis puudutab Frontexi asutamise äh, muutmise määrust äh, ja ennekõike siis seda, mis puudutab inimõigusi nüüd, aga tervitame me härra Mohammad äh, Mostafit ja ma arvan, et ma ei pea kulutama väga palju aega selleks, et rääkida teile sellest, kes on Shakine Mohammad Ashtian. ma tuletan meelde ainult seda, et ta mõisteti äh, süüdi, talle määrati üheksakümmend üheksa piitsahoopi ning samuti ja samuti surmanuhtlus, kusjuures kohut peeti keeles, mida ta ei mõistnud. ning äh, seetõttu oleme kutsunud siia tema advokaadi ja tuletan veel meelde, et me oleme võtnud äh, tema süü küsimuses vastu ka resolutsiooni, mille teksti te leiate oma paberite hulgast ja ma tuletan teile meelde, mida ütles president Puusek, mida olen öelnud ka ise ja paljud teised ehk siis, et me tunneme sügavat muret äh, selle pärast, mida proua Ashtianiga on tehtud ja tunneme muret ka sellepärast, et tema kohtlemine on muutunud veelgi halvemaks, sest saadik, kui tema lugu sai avalikkusele teatavaks. me oleme kuulnud äh, palju juttusid sellest, et talle on määratud veel ka lisakaristusi ning kahe päeva eest äh, saime teada, et proua Sakine Mohammad Ashtiani poeg ja poja advokaat on võetud vahi alla nüüd aga kuulame härra Mohammad Mostafaid ja tuletan teile veel kord meelde, et ta on tuntud inimõiguste Ira-, äh, inimõiguste advokaat Iraanist, on kaitsnud mitmeid inimesi, kellele on määratud surmanuhtlus, eriti alaealisi. sest äh, nagu me teame, Iraanil on surmanuhtluse rakendamise alal kõige kurvem statistika. ning ma loodan, et härra Mustafai räägib meile ka sellest, milline on Iraani inimõiguste alane olukord üldiselt just nimelt kohtupidamise seisukohast, kus ähm, tegelikult ülemvõim on islamistide käes ja kohtusüsteem on äh, küllalt nõrk ning karistusseadustik, seadustik äh, on äh, aegunud ning ka pereliikmed võivad taotleda kellelegi surmanuhtlust isegi siis, kui seadus seda otseselt ette ei näeks, aga Äh, tema tegu peetakse surmanuhtluse vääriliseks. kõigepealt siis saab sõna härra Mohammad Mustafai, kuid äh, pärast seda kuulame me Iraani, Iraaniga suhtlemise delegatsiooni liiget äh, oma parlamendist. nii et palun, härra Mustafai, rääkige meile sellest kaasusest, Iraani karistusseadustikust ning samuti kohtusüsteemist, mis Iraanis valitseb, aitäh! خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادید تا بتونم گوشه ای از موارد نقص حقوق suur aitäh teile selle eest, et olete mulle andnud võimaluse siin esineda. ma võin teile tõepoolest rääkida probleemidest, mis puudutavad inimõigusi Iraanis ja võib-olla oma kõne äh, jooksul võin teile tuua ka mõned konkreetsed näited. Te kindlasti teate kõik, et üks tähtsamaid küsimusi, mis tänases maailmas üldse valitseb ja lahendada tuleb ongi just nimelt inimõiguste probleem ning inimõigusi tuleb tõsta esile ja neid tuleb kaitsta kõigis riikides kogu maailmas. kolmas aastatuhat keskendubki ennekõike inimõiguste kaitsele. ja see kaitse vastandub inimõiguste rikkumisele, austuse puudumisele, vabaduse puudumisele Äh, turvalisuse puudumisele, kõik need puudused näitavad, et inimõigusi tegelikult ei austata. see viib diktatuuri, terrorismi ja fundamentalismini. kahjuks on Iraani islamistliku vabariigi liidrid tõepoolest kõige kohutavamad inimõiguste rikkujad maailmas, kuivõrd nad loobivad inimesi kividega surnuks. kohtupidamine ei toimu õiglaselt, hukkamised on äh, sagedased, hukatakse ka alaealisi, hukatakse inimesi äh, korraga ehk siis massihukkamised ning äh, eile amputeeriti Mashhadi linnas ühel inimesel käed ning eh, inimõiguste poliitikute, ajakirjanike, professorite ja isegi juristide tegevus ei aidanud eh, seda isikut, kellel käed maha raiuti. kõik sellised isikud, keda ma just loetlesin, ja üldse kõik, kes näitavad üles valitsuse vastasust, vastastmeelsust, eh, lihtsalt arreteeritakse, neile avaldatakse ka psühholoogilist ja füüsilist survet ning Iraanis puudub üldiselt sotsiaalpoliitiline vabadus muidugi ka diskrimineeritakse paljusid, näiteks äh, naisi, noori, teiste uskude tunnistajaid tegelikult valitseb Iraanis äh, teatud määral ka orjapidamine, orjadeks on naised ja lapsed ning Iraanis endiselt piinatakse inimesi. sotsiaalaktivistid on samuti pideva surve all ja kahjuks kahjuks äh, püütakse inimeste teadmisi pidevalt kärpida. näiteks ähm, püütakse takistada info levikut äh, internetis, osad lehed pannakse kinni, takistatakse satelliitide tööd või äh, info vastuvõtmist satelliitidelt ning tegelikult on Iraanis ka palju muid probleeme. see on traagiline ja näitab lihtsalt seda, et tegelikult Iraanis inimõigusi ei austata ning kõigile neid õigusi lihtsalt ei ole. ma arvan, et kõige tähtsam on praegu näidata, et me hoolime sellest, et surmanuhtlus tuleb kaotada, et me peame seda valeks ja me peame selle kaotamist prioriteetseks. kuid veelgi enam me ei tohi lubada, et sellised riigid nagu Iraani Islamistlik Vabariik rikuksid inimõigusi, kasutades selleks erinevaid vabandusi, näiteks seda, et võim on meie käes või et õigusloomes on teatud punktid, mis lubavad selliseid asju, islamistlik kultuur põhimõtteliselt ju lubab rikkuda mõnda inimõigust, mis on ette nähtud konventsioonidega. meil on kaks kohtusüsteemi, üks, mis täidab islamistlikku seadust ja teine, mis on rohkem seotud nende seaduste rakendamisega, mis aitavad inimõigusi kaitsta. kindlasti on õige, et Euroopa Liidu liikmesriikidel on volitusi, on võimu hakata vastu inimõiguste rikkumisele lääneriigid võivad olla väga oluliseks osaks inimõiguste edendamisest ja ma usun, et lääneriigid on ka kohustatud ähm, inimõiguste rikkumise vastu võitlema. minu meelest on ka teie huvides, isegi poliitilistes huvides seda teha. olen viibinud riigis, kus olen korduvalt näinud inimõiguste rikkumisi ja mitte ainult lääneriigid, vaid ka paljud teised riigid maailmas, kes austavad inimõigusi, peavad tegema koostööd, koordineerima oma jõupingutuse ja aitama neid inimesi, kes kannatavad inimõiguste rikkumise käes. Nad peavad seda küsimust rõhutama ja pidama tähtsaks inimõigused on olulisemad kui Iraani tuumarelva küsimus Dooma äh, programm. kui inim-, äh, kui riik lihtsalt äh, trambib mutta omaenese rahva õigused, siis tegelikult ei ole tal ju ammugi austust teiste riikide vastu. ja hoidku meid Jumal, kui mõnel sellisel riigil on militaarvõim ja nad seda sest see tähendab seda, et neil on vägagi lihtne alustada inimsuse vastaste kuritegude läbiviimist laialdasemalt kui oma riigis ja seetõttu me peame kõik äh, tegelema inimõiguste kaitsega, mis on muidugi seotud tuumaküsimusega ning see peab olema iga riigi tegevusprogrammi kõige kõrgem prioriteet. lääneriigid peavad meid aitama Nad peavad Iraani inimestel näiteks aitama pääseda internetti ning peavad aitama sellel rahval ka äh, saavutada suuremat teadlikkust sellega, et lõpetavad satelliitide töö häirimise. Äh, poliitaktivistid, kes on vanglates, tuleks vabastada ja selleks nad vajavad teie abi. mina olen dissident ja seetõttu ma panen teile südamele, et te aitaksite ka neid iraanlasi, kes taotlevad varjupaika teie riikides, sest nende enda kodus ei ole vabadust ja nad tulevad teie, teie riiki otsima pelgupaika, püüdlema, taotlema varjupaika ja ma panen teile südamele, et te seda neile ka annaksite ning palun teil läbi viia ka ähm, faktide kogumise missioon äh, me kuulsime siin, kuidas New Yorgi, me oleme kuulnud, kuidas New Yorgis nõutakse faktide tõestamise missiooni, mis puudutab üheksandat, üheteistkümnendat septembrit ja pommirünnakuid. ma arvan, et ka teie peaksite selliseid missioone läbi viima, et näha, milliseid kuritegusid on Iraanis läbi viidud. see on oluline selleks, et ka islamiriigid Ehm, et ka islamiriigid ennast muudaksid. me näeme, et islamistid on ise alustanud lobitööd, me näeme, mida see on kaasa toonud Liibanonis. me näeme, milliseid summasid on Liibanoni valitsusele eraldatud ja, ja millega see on lõppenud. suur aitäh kõigile! suur tänu teie väga tähtsa ettekande eest, ma arvan, et see on ka Euroopa Parlamendi jaoks väga tähtsaks põhjuseks, et minna vaatama olukorda Iraanis. ma tahaksin nüüd sõna anda proua Šakele ja siis proua Lohpiilerile. Uh... suur tänu, proua esimees ja suur tänu, Muhamed, selle väga jõulise ettekande eest, mis tegelikult tõestas kõike seda, mille eest meie siin komisjonis oleme võidelnud. tahaksin teie käest küsida, paari asja selle kohta, mida maailm saaks teha inimeste aitamiseks Iraanis. president Obama on vastu võtnud määruse, mille kohaselt äh, tuleks äh, võidelda inimõiguste rikkumise eest ja ta on ise välja toonud kaheksa inimest. tahaksin teie käest teada, millisena näete teie Türgi rolli selles regioonis, sest väga paljud inimesed Iraanist lähevad Türki. Euroopa Liidul on väga tugevad sidemed Türgiga ning me üürime, üritame leida äh, konstruktiivseid viise, kuidas aidata Iraani Türgi kaudu, siis te mainisite asüülitaotlejaid, kas teil on konkreetseid ettepanekuid, mis on siiamaani aidanud? meil on siin Euroopa Liidus varjupaiga äh, programm, mis pole siiamaani olnud veel väga tõhus, aga me üritame anda varjupaika mitte ainult asüülitaotlejatele Iraanist, vaid ka teistele. siis asüülitaotlejad ja Türgi, ma tahaksin teada, kas te oskate öelda, kas äh, ÜRO inimõiguste allorganisatsioon on saanud kuidagi aidata neid inimesi, kes Iraanist on Türki läinud. mul on terve rida muid küsimusi veel, aga jätaksin aega ka teistele kolleegidele küsimuste esitamiseks. suur tänu, proua Šake ja kas ma võiksin veel mainida, et täna toimub kohtumine Iconi ja sekretäriaadi esindajate vahel selleks, et me saaksime rääkida sellest, kuidas aidata seda äh, jõustada seda raportit inimõiguste kaitsmise kohta, mille võtsime vastu parlamendis suvel ja nüüd proua Lohpiiler. suur tänu! ma räägiksin ainult surmanuhtlusest, ma arvan, et ka teised küsimused on tähtsad, kuid ma neid siin ei tõstataks. ma olen aru saanud, et Iraani parlamendis on seaduseelnõu, mis esitati juba kahe tuhande kolmandal aastal selleks, et Äh, kaotada ära kividega surnuks loopimine. ma arvan, et see seaduseelnõu esitati ka sellepärast, et väga paljud Iraani inimõiguste eest võitlejad äh, nõudsid seda, kuid äh, revolutsioonimeelsete jõududega koostööd tegevad parlamendisaadikud blokeerivad selle seaduseelnõu arutamist ja ma tahaksin teada, millised on teie arvates võimalused, et selle seaduseelnõuga ka nüüd edasi minnakse ja et see lõpuks ka seadusena vastu võetakse? mis puudutab ähm, informatsiooni kogumist ähm, ja visiite informatsiooni kogumiseks, ähm, ja on väga palju erinevaid raportööre ja kes on leidnud, et inimõigusi on rikutud, kuid mitte ükski pole saanud luba riigis ringi sõita siin on väga suur vastuolu meil Euroopa Parlamendi presidendiga. meie soovime minna Iraani delegatsiooniga Iraani, kuid meile ja me ütlesime, et me soovime, et me, meile öeldi, et me saame minna sinna ainult siis, kui proua Ashtanit enam ei ohusta surmanuhtlus. me teame, et Iraanis on väga palju inimesi keda ohustab surmanuhtlus. kui me midagi ei tee, siis sellest saab üldine poliitika ja me teame, et ka Saudi Araabia, USA ja Hiinaga on meil sarnased probleemid ning me peaksime olema väga ettevaatlikud, vaadates, kuidas me oma parlamentaarset tööd läbi viime. ma tean, et ma ei saa seda nõuda, see ei ole minu ülesanne. näen, et Euroopa Komisjoni esindaja on ka siin ja ma arvan, et tal on häid uudiseid äh, kas ma võiksin teha ettepaneku, et kuigi me ei saa mõjutada Euronewsi programmi, on meil terve rida dokumentaalfilme, kus, mis on tehtud surmanuhtlusest. ma arvan, et Iraanis võib-olla ei ole arutelud surmanuhtluse üle eriti teada suur tänu, proua Lohpiiler ja kui härra Bussini soovib sõna saada lühidalt, siis ma annaksin talle ka kohe praegu sõna. jah, palun, härra Bussini. Thank you very much. suur tänu. suur tänu Euronewsist rääkides äh, Euronews alustab äh, paari päeva pärast äh, ka oma uudiseid pärsia keeles. ja see annab kindlasti võimaluse paremini teavitada Iraani rahvast sellest, mis toimub ülejäänud maailmas nagu ma aru saan, peaks äh, siis äh, edastus ava, avanema selle kuu lõpus. tahaksin äh, mainida veel paari asja, kõigepealt tegemist ei ole ju uue telekanaliga, mis luuakse. nimelt kantakse lihtsalt edasi far-, farsi keeles siis äh, Ähm, uudised, mida tehakse ka kõikides teistes keeltes, nii nagu inglise, araabia või vene keeles. teiseks, ähm, luues ähm, selle Euronewsi uue versiooni, äh, jõuda pärsiakeelsete kogukondadeni üle terve maailma paljud nendest mõistagi elavad küll Iraanis, kuid ärgem unustagem ka seda, et naaberriikideski on äh, väga palju pärsia äh, keelseid inimesi, nende äh, välis, nii-öelda välisiranlasi on väga palju. ja Euronews suudab neid saateid siis pärsia keeles edastada, sellepärast et meil on väga tugev satelliidivõrgustik ülejäänu osas ma jäin küll natukene hiljaks ja kõike ei kuulnud, kuid seda, mida kuulsin, kuulasin huviga, kuulasin seda, mida härra Mustafa ütles. mida praegu siis ära teha? kõigepealt äh, peaksime me kasutama kõiki diplomaatilisi kanaleid, mis meil on, selleks, et äh, edastada Iraani ametkondadele väga selgeid sõnumeid et me oleme mures inimõiguste olukorra pärast riigis ja teiseks peame rõhutama sellele, et väga oluline on see, et Iraani valitsus täidaks neid rahvusvahelisi kohustusi, mille nad vabatahtlikult ja ja hea meelega alla kirjutasid, näiteks inimõiguste kaitse, põhiõiguste kaitse, kodaniku- ja poliitõigused. see kõik on väga-väga oluline sellepärast, et kui me tuletame neile nende poolt võetud kohustusi meelde, siis, siis me justkui ei sekku Iraani siseasjadesse, me ei taha ju seda ometigi teha, kuid äh, lihtsalt äh, on tegemist asjaga, mille poolt iraanlased ise olid, äh, neid konventsioone nendele konventsioonidele alla kirjutades ja nüüd on ju täiesti normaalne, et me nõuame neilt nende kohustuste täitmist. lisaks sellele tuletaksin meelde üsna mitut avaldust, mille on teinud Catherine Ashton, kõrgem esindaja, sellel aastal ta on esitanud kokku umbes kümme taolist avaldust üsna mitu öö, üritust on olnud nii Teheranis kui ka Brüsselis. ja me oleme minu meelest pidanud äh, vägagi mõttekaid arutelusid maha Iraani osapoolega, pöörates siis nende tähelepanu võimalikele probleemidele ja viimane märkus, mida ma teeksin, et kõik need viited internetile, satelliit, telekanalitele, mobiilside äh, osas öeldu, liikmesriikide ja nõukogu komisjoni vahel ja ekspertide ja eraettevõtete vahel on käimas praegu väga suur nii-öelda järelemõtlemisperiood ja loodetavasti sellest tõusetub midagi, mis aitab meil anguda õig-, astuda õiged sammud ja et meie sekkumine oleks tõhusam. suur tänu selle väga huvitava teatise või teadaande eest, härra Bussini! ja Euroopa Parlamendi pressiteenistus võib-olla peaks Euronewsiga väga avalikult rääkima sellest, kuidas Euroopa Liidu inimõiguste poliitika võiks peegelduda paremini Euronewsi erinevates keeleversioonides, sest tegemist on ju ometigi suurepärase vahendiga. härra Bossini, teile saadame me täna proua Schalkega kirjaliku küsimuse selle kohta, mida Euroopa Liidu institutsioonid kavatsevad teha nende problemaatiliste telekommunikatsioonistandardite osas ja, ja räägime siis sellest, et et kas tõesti on lubatav saata äh, jälitusseadmeid nendesse riikidesse, kes äh, inimesi enne süüdimõistmist kohtu ette ei too. härra Tsemke.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 õiguste rikkumisel on suisa demonstratiivne iseloom, näiteks vaadake, kuidas surmanuhtlusi ellu viiakse. või ka see, millised äh, suhted on opositsiooni ja Iraani presidendi vahel pärast äh, viimaseid valimisi, kuid olukord Iraanis pole võrreldav olukorraga teistes riikides. näiteks ei saa võrrelda olukorda äh, Põhja-Koreaga, mis on täiesti isoleeritud riik. Iraanis viimaste presidendivalimiste ajal oli mitu kandidaati ja esimest korda poliitiline opositsioon oli nii aktiivne. sellepärast äh, on mul järgmine küsimus. kuidas hindate teie teatud äh, arenguid. sest kui me analüüsime olukorda, siis äh, räägime asjadest, mis toimuvad praegu, tänapäeval, kuid mina vaatan seda kui protsessi teatud ajalise perspektiivi kaudu, nii et tahaksin teada, mida arvate teie sellest olukorrast, sest teie tunnete Iraani palju paremini. kas pärast äh, presidendivalimisi, mis Iraani äh, tegelikult ju päris raputas, kas on näha mingit suunda selles osas, et hakatakse inimõigusi kaitsma või kas ametivõimud on muutunud isegi julmemaks sellepärast, et tähelepanu pöörati inimõiguste rikkumistele, seda tegi opositsioon. ma arvan, et me ei peaks arvestama mitte ainult praeguse olukorraga, vaid ka sellega, kas kohalikud omavalitsused on kuidagi oma lähenemist muutmas? suur tänu ja nüüd, härra Mustafa, teil on nüüd paar minutit aega vastata küsimustele, mida liikmetele esitasid. Äh, suur tänu, ma tahaksin veel kord äh, tänada teid äh, selle eest, et te pöörasite sellele teemale tähelepanu eriti lubage mul tänada neid, kes ähm, Iraanist rääkisid oma sõnavõttudes pärast äh, Iraanis toimunud valimisi olime tunnistajaks äh, sellele, et äh, väga paljud inimesed tulid tänavatele, et meelt avaldada valimistulemuste osas ja, ja miljoneid oli neid inimesi suisa kuid kahjuks see, mis Iraanis toimub, eh, erinevalt teistest riikidest on see, et eh, suur võim on naftal ja maavaradel. valitsusel on vahendid selleks, et kodanikuühiskonda maha suruda, maha suruda äh, meedia ja kodanikuühiskond, äh, kasutades selleks siis ära maavaradest tõusetuvat jõudu. ja, ja ühiskonna rikkust siis niimoodi kasutatakse politsei, äh, turvaüksuste eest maksmiseks, nii et äh, Iraani rahva rikkust nii-öelda kasutatakse selleks, et politsei tegevust edendada ja nemad oma suure toetuse abil saavad osta ka väga äh, kõrgelt arenenud tehnoloogiat ja niimoodi pidevalt rahvast äh, survestada. Äh, väga positiivne on olnud Ameerika presidendi Obama sammud kaheksa kodaniku osas ja see on saanud positiivse vastuvõtu ka Iraani rahva seas. sama võiks teha ka inimõiguste rikkujate suhtes mujalgi. Euroopa Liit võiks sedasama teha, mõista hukka inimõiguste rikkujad väga palju konventsioone on Iraan viimastel aastatel vastu võtnud, näiteks nagu laste õiguste kaitse, mm, kuid ega sellest midagi pole mm, tegelikult järeldunud, sellepärast et alaealisi jätkuvalt näiteks mõistetakse Iraanis süüdi. ametkond kasutab järjest uusi ja uusi rõhuvaid meetmeid. eelmisel aastal Äh, taheti surmanuhtlust laiendada ka blogipidajatele. mina arvan, et Euroopa Liit ja ÜRO Julgeolekunõukogu peaksid selle asemel, et äh, rakendada majandussanktsioone Iraani rahvale, äh, rakendama poliitilisi sanktsioone. Iraani vastu pole keegi poliitilisi sanktsioone seni kasutanud. miks peaks äh, Iraani valitsejad äh, saama jätkuvalt äh, käia välismaal, kõnesid pidada, osaleda kohtumistel välismaal, kasutada ära teiste riikide raha ja vahendeid, äh, omada pangaarveid välisvaluutas, välispankades, kõik need küsimused tuleks minu meelest kaalumisele võtta seni on hüvised, ühised huvid ja nende ühiste huvide nimel inimõigused ohverdatud. räägiti ka sellest, et ei tohiks sekkuda Iraani siseasjadesse minu meelest need ähm, ühiskonnad, kus me elame, on kõik osa äh, ülemaailmsest külast tänaseks, kõik peaksid äh, aitama teineteist, Põhja-Koreal on vaja abi, Hiina rahvas ootab abi ja toetust ja seega inimõiguste küsimus äh, peaks olema prioriteetseks igasugused muud huvid tuleks kõrvale lükata ja siis oleks võimalik võib-olla leida õiged lahendused, õiged mehhanismid selles osas, kuidas edasi minna. siis oleks võimalik äh, võib-olla inimõigusi ka paremini kaitsta. Äh, suur tänu, härra Mustafei, suur tänu, et tulite äh, meile külla ja ma olen täiesti veendunud, et teie Euroopa Liidu Euroopa Parlamendi ähm, kolleegide vahel kontaktid jäävad püsima tõesti võiks kaaluda reisikeelu panemist või reisimise piiramisele väga paljude riikide puhul, sellepärast et neid riike ei ole mitte vähe, kus inimõiguste rikkujad saavad vabalt väljuda ja tulla meie riikidesse, see on probleem. kolleegid, ülejäänud ajast kulutame me siis nüüd Frontexi määrusele. nimelt nõukogu määrust on kavas muuta ja Välisasjade Komisjon on saanud äh, õiguse esitada arvamuse Kodanikuvabaduste Komisjoni poolt koostata, koostava, koostavasse raportisse. meie alakomisjon vastutab siis selle arvamuse koostamise eest. esimesel detsembril peaks siis äh, äh, Kodanikuõiguste Komisjon äh, hääletama selles küsimuses, meie arvamuse koostajaks on proua Lohpiiler ja enne, kui tema saab sõna, räägiksin natukene kalendrist. täna äh, räägime siis proua Lohpiileri arvamuse eelnõust esimest korda, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg äh, see peaks olema kahekümne seitsmes oktoober keskpäev, kahekümne üheksandal novembril toimub siis äh, meie komisjonis teine arutelu kus äh, siis äh, räägime äh, muudatusettepanekutest ja esimesel detsembril meie komisjon, väliskomisjon hääletab selle arvamuse osas ja kodanikuvabaduste ja sisekomisjon ehk siis teisiti libekomisjon peaks üheksandal detsembril veel sellel aastal ka selle läbi hääletama oma komisjonis ja veel paari sõnaga sellest, kes on meile külla tulnud äh, selleks, et rääkida sellest määrusest. Nicolas äh, Beger, kes on Amnesty International Euroopa institutsioonide kontori juhataja, härra Stefan Kessler, kes on äh, jesuiitide pagulaskeskuse Euroopa kontori vanemteadur ja Madeleine Garlic, kes on ähm, ÜRO äh, inimõiguste voliniku äh, kontori esindaja Brüsselis ja Frontexit esindab äh, härra Paul Kartner aga kõigepealt sõna siiski proua Lohpillerile selgitusteks suur tänu, proua esimees. ma olen kirjutanud lühiselgituse ja teile esitanud kirjalikult ka muudatusettepanekud. ma ei hakka neid äh, eraldi läbi arutama, vaid annan ülevaate ettepanekutest. meie inimõiguste allkomisjonina pöörame suurema, kõige suurema tähelepanu sellele, et Frontexi töö oleks kooskõlas inimõigustega ja et Frontex äh, arvestaks inimõigustega oma töös. komisjoni ettepaneku puhul on väga positiivne see, et esimest korda viidatakse sellele, et Frontex peab kohe kindlasti täitma oma kohustusi, arvestades põhiõigusi. nagu te kõik teate, väljaspool parlamentaarset raamistikku oleme me näinud väga õudseid pilte rasketest inimõiguste rikkumistest Euroopa Liidu välispiiridel. me nüüd, nüüd ei saa öelda, et Frontex vastutas kõikide nende inimõiguste eest, sest Frontexil on äh, kaitsesüsteemid ja need kaitsesüsteemid tuleb panna Euroopa poliitikate raamistikku, eriti selles osas, mis puudutab äh, asüüli tagamist ja muid poliitilisi õigusi. mina keskendun praegusel hetkel aga ainult Frontexile. mul tuleb öelda, et kõikides eelnevates aruteludes, mida olen pidanud ka äh, kaks aastat, vabandust, kaks nädalat tagasi käisime äh, Varssavis, äh, libekomisjon korraldas selle visiidi, sellepärast et Frontexi ähm, peakorter on seal ja me rääkisime seal sellest, kui palju on võimalik äh, riikide piirivalveametitel mõjutada Frontexi tööd ja mis saab Frontexist tulevikus? kas meil on üks üldine piirikaitsesüsteem Euroopa Liidus, kas selleks on mingeid finantsvahendeid ette nähtud ja kas Euroopa Liit kavatseb Frontexi eelarvet suurendada, mil määral ja kas see on piisav? siis Varssavis kuna Frontex ütleb alati, et nad soovivad rohkem läbipaistvust, ütlesin mina, et meil on kuulamine siin komisjonis ja on väga tore, kui keegi Frontexist tuleb. ja oleks väga hea, kui me saaksime teatud aja tagant rääkida sellest, kuidas Frontex inimõigustest kinni peab oma töös. lühiselgituses viitan veel kord sellele, et kõik see, mis komisjon on siiamaani öelnud, on väga hea ja on väga hea, et volinik ise on kinnitanud, et äh, Frontexi tööd korraldatakse põhiõigustega kooskõlas. pärast Lissaboni lepingu jõustumist on ka olukord muutunud, nimelt meile on antud äh, õiguslik raamistik, mis väga selgelt ütleb välja, et Euroopa Parlamendi õigusi on suurendatud ja et me peame sellega ka pidevalt tegelema. ja mandaadi laiendamises on kirjas ka see, et me kontrollime, kas Frontex äh, on oma mandaati laiendamas, mida ta teeb, kas ta peab kinni põhiõigustest ja muudest Euroopa Liidu inimõigustalastest sätest, sätetest. tegemist ei ole mingite üldiste märkustega, vaid me tõesti peame hoolitsema selle eest, et inimõigused on tagatud, et neid kaitstakse ja et neid toetatakse ja kõik need põhimõtted tulevad ka muudatusettepanekutest välja kohe alguses tuleb veel öelda, et viitasin ka sellele, et on teatud äh, probleeme, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest. eriti merepäästeoperatsioonidel tuleb paika panna, mis on õiguslik alus. meil oli Roheliste fraktsioonis äh, kuulamine, ka komisjoni õiguseksperdid olid seal kohal ja nemad ei osanud meile selget vastust anda. ja siis ma äh, meie arvamuses kirjutasin, et ma leian, et põhiline vastutav komisjon, kodanikuõiguste komisjon peab tegelema selle väga tähtsa küsimusega edasi. me tervitame komisjoni ettepanekuid, aga me esitame konkreetseid nõudmisi komisjonile, et ta teeks selgemalt, et tooks selgemalt välja, kuidas kavatsetakse inimõiguste eest seista. jah, agentuuri tööd on juba reformitud ja seda nõudis parlament juba kahe tuhande kaheksandal aastal. nimelt, et toimuks äh, sõltumatu hindamine, kuid sellele nõudmisele ei järgnenud mitte mingit äh, reageeringut nii et nüüd me peame hoolitsema sellest, et äh, hindamine oleks sõltumatu, et seda viidakse läbi ja et hindamisse kaasatakse äh, ka eksperdid, organisatsioonid nagu ÜRO põgenike organisatsioon ja ka kõik äh, valitsusorganisatsioonid ja valitsusvälised organisatsioonid. ning hindamistöös räägitakse viieaastasest perioodist. mina siiski leian, et vähemalt alguses tuleks hindamisi läbi viia igal aastal ja iga-aastasesse tegevusaruandesse eh, võiks ka eh, hindamise siis lisada. siis peale selle, peale selle, mis praeguseks on juba ettepanekus sees, ei piisa sellest, et on kirjas, et eh, hindamises piirdutakse, piirdutakse inimõigustega. ei, me peame väga selgelt äh, välja tooma ka, kui palju peab arvestama inimõiguste hartaga. siis on tähtis ka see, et meil on vaja järelevalvet, sõltumatut järelevalvet äh, selle kohta, kuidas kohustustest kinni peetakse. ja meil ei piisa sellest et hinnatakse seda, kas eesmärk on täi-, eesmärki on täidetud, vaid me peame tõesti vaatama, kas äh, sõnadele järgnevad teod. siis tuleb äh, laiendada koostööd ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametiga, selleks et ÜRO pagulaste ülemvolinik saaks äh, kaasa rääkida kõikide missioonide korraldamises ja anda oma seisukoha, siis tuleb, ähm, see on nüüd täiesti uus asi, äh, anda aru ka intsidentidest ja neid ka hinnata, kuid äh, intsidentidest aruandmise puhul peab olema, peab kindlasti tagatud olema ka äh, hilisem analüüs selle kohta, kes kannatas ja miks ja mida kavatsetakse tulevikus paremini teha. siis veel üks ettepanek on see, et töötajatele korraldatakse koolitusi ja et neid koolitusi viidaks läbi koos põhiõiguste agentuuriga, see on ka väga hea ja ka siit on tulnud ettepanek äh, valitsusvälistelt organisatsioonidelt, et äh, nemad aitaksid välja töötada neid koolitusprogramme siis peale selle on tehtud ettepanek, et äh, kasutatakse eksperte, kes saavad sekkuda Frontexi töösse. tegemist oleks siis ekspertidega, kes teavad äh, väga hästi rahvusvahelist asüüliõigust ja teavad ka, äh, milline on olukord eriti haavatavate inimeste kaitsmisel ja ka siin on tegemist siis ühe aspektiga, millega oleks võimalik Frontexi tööd äh, laiendada. siis nagu öeldud, on siia kokku kutsutud ka eksperdid, sellepärast äh, annaksimegi äkki sõna nüüd neile, tänan neid kõiki, et nad siia täna kohale tulid. ma olin väga tänulik, et äh, meil on võimalik saada ekspertarvamus äh, nii äh,, nii headelt asjatundjatelt äh, ma olen juba kuulnud ka põhi, olen ka kuulnud Kodanikuvabaduste komisjonilt, et neile meeldivad meie ettepanekud ja et nad ähm, kavatsevad need sisse viia. ma olen ja nad olid ka nõus selle meie üleskutsega, et parlament peab saama rohkem informatsiooni. toimus ka kohtumine selle nädala alguses äh, libekomisjoni esindajate ja, ja Euroopa Liidu andmekaitsevolinikuga ning äh, seal räägiti sellest, et meil on vaja ka äh, selles valdkonnas välja töötada poliitika, sest juba Varssavis küsisin ma, et milline on olukord andmete edastamisega, eriti nende inimeste puhul, kes äh, saadetakse kas tagasi või välja ja ma sain teada, et praeguseks hetkeks mitte mingit äh, siduvat äh, reguleeringut paika ei ole pandud ja sellepärast on väga tähtis, et Frontexi töötajatele ka selles osas juhised välja töötataks. nii palju siis minu poolt. Very... suur aitäh teile, härra Lohpiler, selle eest, et te meile ütlesite, et komisjoni ettepanek on äh, tegelikult ka meie silmis päris vastuvõetav, sest ta näitab, et Frontexi määrusesse kindlasti integreeritakse paremini ka inimõiguste kaitse. nüüd palun ma Rahvapartei fraktsiooni variraportööril proua Kumunsakosel sõna võtta, härra Kumunsakosel. suur tänu, härra, proua esineja mul on väga hea meel osaleda inimõiguste allkomisjoni töös, täna olen väliskomisjoni liige ja pärit äh, Kreekast, äh, riigist, mis kujutab endast äh, suhteliselt unikaalset ust Euroopa Liitu. kaheksakümmend protsenti Euroopasse ähm, püüdlevatest inimestest tuli eelmisel aastal just läbi Kreeka ja räägime täna siis Frontexist. esimene arvamuste vahetus vägagi vajalik. proua esinaine, meie kõikide ühiseks eesmärgiks on ju ehitada üles Frontex, mis on võimeline ka toimima ja mis arvestaks äh, täies mahus inimõigustega komisjoni ettepanek äh, äh, määrust muuta läheb just nimelt selles suunas. eesmärgiks on siis tagada parem ettevalmistus, parem koordineeritus ja parem äh, rakendus Frontexi missioonide puhul. ilma, ja see on väga oluline, ilma et me kuidagi sekkuksime politseiüksuste töösse. komisjon meie meelest on leidnud väga hea tasakaalu, mis meil on meeltmööda on leitud tasakaal tõhususe ja nii-öelda delikaatsemate küsimuste vahel, mis puudutab inimlikkust ja kohtusüsteeme ja meie muidugi tahaksime seda väga habrast tasakaalu äh, alal hoida, selleni jõuda ei olnud sugugi lihtne. meie kolleegi arvamuses on palju positiivset ja ma tahaksin teda selle eest tänada samas on mulle jäänud mulje, et tuleb siinkohal siiski öelda, et äh, mõneti see arvamus siiski lööks kõikuma selle tasakaalu, mis on saavutatud. näiteks kui me tõesti sooviksime, et Frontex hakkaks tegelema küsimustega, mis praegu ei puudu tema päde-, puudu, kuulu tema pädevusse, näiteks asüüliküsimus lisaks äh, sellele on tehtud äh, veel ettepanekuid, mis meie meelest koormaks üle kontrolli ja hindamisprotsessi. sellepärast, et äh, meie kolleegi ettepanekud lähevad natukene kaugemale, kui ette on nähtud määrusega loomulikult ei tohi selle määruse positiivseid külgi sugugi eirata. näiteks komisjoni ettepanekus on väga selgelt välja toodud õigusliku aluse täpsustamine, Frontexi pädevuse täpsustamine, lisaks sellele koolitus ette nähtud inimestele, kes tegelevad inimõigustega, kontrollimeetmed, läbipaistvus, reeglitepärane tagasisaatmine ning tagasivõtmine. ja kuidagi on see tasakaal, äh, on saavutatud, meie oleme valmis äh, proua Lohpiileri ettepanekut äh, küll arutama, kuid siiski tuleks arvestada nende probleemidega, millele ma juba viitasin. aga ma ei taha siin nüüd pikalt rääkida ja edasi lükata Frontexi määruse muutmise vastuvõtmist, kuid äh, rääkida tuleks siiski nendest probleemidest ka, mis meile muret tekitavad. näiteks mulle tundub, et Frontexi ja liikmesriikide vahelises koostöös peaks äh, siiski arvestama ka seda, et äh, kaasatud peaks olema ka see liikmesriik igasugustele arutlustele, andmevahetusele, kus see protsess toimub. loomulikult on vaja dialoogi ja koosotsustamist Frontexi ja vastuvõtvate liikmesriikide vahel, sest et meie oleme huvitatud sellest, et Frontexi töös võiksid osaleda ka liikmesriikide ametnikud. hindama tuleks, hindada, hinnata tuleks liikmesriikide võimekust praegu piire kontrollida, kas meil on ähm, tegelikult kontroll tagatud ja, ja milline on Frontexi äh, roll siis liikmesriikidega võrreldes, kas ei hakka mitte närima nende suveräänsust, liikmesriikide suveräänsust? ja selles võtmes oleme lähenenud siis Euroopa komisjoni ettepanekule. ei ole selgelt äh, siin toodud välja, mida need äh, sõltumatud äh, piirivalveüksused siiski tähendavad. suur tänu mind ära kuulamast! ja jään ootama raportööri koostööle, kelle töö on raske, sest seda asja tuleb vedada korralikult. suur tänu Rahvaparteist pärit äh, variraportöörile härra Kommu Tsakosele ja nüüd annaksin sõna siis meie külalistele ja kuivõrd äh, äh aeg seab meile ja mitte esimest korda jällegi piiranguid, Äh, paluksin siis kõigil teha lühidalt ja, ja piirduda seitsme-kaheksa minutiga, kümne asemel, ma olen täiesti veendunud, et see saa-, tulete sellega toime, sest et siis me saame ära kuulata ka teised inimesed. Nicolas Berger Amnestyst, palun. For... aitäh teile, proua esinaine, et veel kord andsite mulle võimaluse võtta sõna ja et ma saan täna rääkida sellest tähtsast määrusest ma räägin Amnesty Internationali ning Euroopa Nõukogu vastava grupi nimel. räägin neist ähm, rühmadest ja räägin sellest õiguslikust kontekstist, mis meil on. kõigepealt soovin tänada raportööre ja öö, äh, ütlen, et see raport on kindlasti samm õiges suunas, see läheb vägagi kaugele ning äh, siin on hõlmatud suurem osa neid asju, mida mina tahaksin mainida tõepoolest, äh, siin ettepanekus on ennekõike kolme väga tähtsat elementi. esimene neist on õigusliku raamistiku täpsustamine, mis äh, ütleb, et äh, Frontexi tegevused on allutatud Schengeni piirikoodeksile ning peavad olema sellega kooskõlas. Schengeni piirikoodeks aga ütleb, et tuleb täielikult austada inimväärikust, kedagi ei tuli dis-, ei tohi diskrimineerida ning kõigil peab olema ligipääs õiguskaitsele mul on väga hea meel ka selle üle, et siin on turvaklauslid ühisteks tagasisaatmisklau-, operatsioonideks, mis näitab seda, et neid operatsioone saab läbi viia humaansel moel. ning kolmandaks on siin öeldud, et piirivalvurid peavad saama pidevat väljavõtte, väljaõpet. kõik need elemendid on äärmiselt teretulnud ja väga positiivsed, kuid sellest hoolimata on meil ka teatud murepunkte, neid on üsna palju ja need saab jagada nelja kategooriasse kõigepealt see õigusraamistik on tegelikult ebaselge, sest ta ei näita, mida konkreetselt peavad tegema liikmesriigid ja Frontex selleks, et täita inimõiguste alaseid kohustusi, mis selles tekstis on mainitud. näiteks äh, ütleb õigusraamistik, et äh, piirivalvurid või teised ametnikud peavad kindlaks tegema, millised isikud vajavad kaitset ja teised haavatavamad isikud, andma neile arstiabi ja õigusabi ning ütlema neile isikutele, et neil on õigus taotleda varjupaika ma leian, et äh, meil on vaja konkreetseid meetmeid selleks, et piirivalvur või muu ametnik saaks neid kohustusi täita, sest muul juhul jäävad need paljasõnaliseks. teiseks, Frontexi pädevusi laiendatakse, see on õige, kuid äh, vastutus, äh, kohustuse kirjeldamine on äärmiselt nõrk. sellepärast, et vastutus vastutuse juures ei räägita Euroopa Parlamendi suuremast äh, kohustusest äh, või suuremast pädevusest, seega Euroopa Parlamendil ei ole selle tekstiga seoses äh, võimalik kasutada oma õigust nõuda suuremat aruandekohustust, seda ei ole selles tekstis nõutud. teiseks ei ole siin räägitud kodanikuühiskonnast või muust sõltumatust vaatlejast. on öeldud, et Frontexil on juhtkomitee, kuid see on nii-öelda täiesti läbitungimatu, selle töö on täiesti ebaselge ning valitsustevaheline koostöö piirikontrolli alal on äärmiselt salajane, see on muidugi traditsiooniliselt nii. siin räägitakse ka Frontexi piirivalveoperatsioonidest, mis ei ole sama, mis ühisoperatsioonid ja seda tuleb täpsemalt selgitada. räägitud on järelevalvemehhanismist ja see on tore, kuid ei öelda, kas seda kasutatakse ka siis, kui on rikutud inimõigusi ja asi hakatakse uurima. seetõttu on võimatu olla kindel, et kõikidest intsidentidest üldse teada antakse. selline teadaande kohustus ei tohi puudutada ainult tagasisaatmise operatsioone ning peale selle tahaksin öelda, et koostöö kolmandate riikidega on oluline ja seda on tõhustatud, kuid ka siin on vaja konkreetseid turvaklausleid, selleks on vaja õiget sõnastust ja õiget raamistikku ja kindlasti ka konkreetseid meetmeid, mille abil tagatakse inimõiguste kaitse ja tagataks ka see, et mingisuguseid rikkumisi ei esine. ja neljas asi, mis mulle on väga oluline, on äh, tegelikult äh, väga positiivne, väga tervitatav turvaklausel, mis puudutab just nimelt tagasisaatmise operatsioone. tagasi saadetakse järjest äh, rohkem inimesi, rahastamist on viiekordistatud võrreldes varasemaga ja erinevad turvaklauslid, mille abil tagatakse kõikide kohustuste täitmine, on positiivne, kuid neid turvaklausleid ja konkreetseid meetmeid on liiga vähe. järelvaatajatel peaks olema ligipääs kõikidele protsessi osadele ja kõikidesse rajatistesse. ühisoperatsioonid puudutavad mitmeid liikmesriike ja nende operatsioonide puhul peab vaatlejal olema võimalik tutvuda kõikide osaliste töödega, tööga vaatlejal peab olema ka selge, vaatleja või järelevaatajal peab olema selge arusaam sellest, mis on tema enda roll, peavad olema jätkumeetmed, mis näitavad, mida, mis siis saab, kui leitakse, et töö on ebapiisav ning eh, samuti on vaja paremat eh, tagasisaatmise otsuste rakendamist ja nende otsuste eh, täitmise kontrolli, aitäh! aitäh, härra Bežeer! nüüd saab mõneks minutiks sõna härra Kiisler Thank you very much. Madam Chair, ladies and gentlemen, the Jesuit refugees uh, with the, the Catholic... suur tänu, proua esimees, lugupeetud daamid ja härrad. me teeme koostööd ähm, katoliku missiooniga. meie eesmärgiks on kaitsta kõiki äh, pagulasi üle terve maailma ja äh, teeksin ähm, mõned märkused selle kohta, mis on siis selles dokumendis. komisjoni sekretäriaat palus mul teha lühedalt, äh, lühidalt äh, ja ei lasku ma seega detailidesse, aga proua Lohpilleri tekstist ma siiski mõned asjad võtaksin välja. ma tahaksin rõhutada seda, mida proua Lohpiller on maininud, nimelt et äh, Euroopa Liidu äh, seadusandluse osa on ka põhiõigused ja inimõigused ja kõik ametid peaksid inimeste õigusi kaitsma, sealhulgas ka sisserännanute õiguseid ja see peab olema ametite seaduslikus raamistikus ka väga seljas kirjas. täna hommikul on siin komisjonis olnud kuulda nii pal-, nii mõnda, nii mõningaidki põhjuseid, miks inimesed lahkuvad oma kodudest, kuulasime ära põlisrahvaste arvamuse, kuulasime ära Iraani kolleegi, inimesed, kes rääkisid surmanuhtlusest ja me peaksime olema väga ettevaatlikud, et me annaksime nendele inimestele võimaluse, kes põgenevad äh, selliste inimõiguste rikkumiste eest, saaksid äh, vajaliku kaitse osaliseks pööraksin teie tähelepanu sellistele riikidele nagu Maroko, Liibüa. me teame, milline see olukord seal on, kuivõrd me oleme tegelenud väga paljude üksikjuhtudega, kus on näha, et nendes transiitriikides kus äh, vastavalt äh, ÜRO sätetele peaks tegemist olema pagulastega, ei, ei anta nendele isegi äh, kõige elementaarsemaid ähm, võimalusi, nendel pole juurdepääsu ei majanduslikele ega sotsiaalsetele õigustele ja nad on täiesti lõksus, sellepärast et nad ei saa kuhugi edasi liikuda ega ka minna tagasi, kust nad on tulnud. Neil ei ole võimalust sellisest ol-, tohutust olukorrast mitte kuhugi põgeneda ja seega on äh, täiesti vältimatu, et me nendele transiidiriikidele piirikontrolli operatsioonide käigus äh, tähelepanu pööraksime. me tervitame muidugi soojalt neid äh, sätteid ja muudatusettepanekuid, mille on välja pakkunud proua Lohpiiler, kus ta kutsub üles, et võetakse arvesse nii riskianalüüsis äh, kui ka meie suhetes kolmandate riikidega. Nende inimeste kaitse, kes kaitset vajavad, on piirioperatsioonides väga oluline proua Lohpiiler on ette pannud, et me peaksime ekspertide kogu looma, kes siis nii-öelda toestaksid Frontexi äh, suutlikkust selles küsimuses. kuid samas eh, siiski ma ei saa aru, mida selle toestamise all mõeldakse. ja mida see, millist rolli siis täpsemalt need eksperdid peaksid kandma. seega ma teeksin ettepaneku, et agentuuri eksperdid kannaksid sama rolli, mis ÜRO eh, inimõiguste kõrgem esindaja ametkond kannab kes osaleksid siis ühistel piirioperatsioonidel ja oleksid vaatlejateks sellele, mis toimub. siis on esitatud muudatusettepanek, mis äh, peaks äh, tagama juurdepääsu äh, menetluskorrale Äh, aga võib-olla peaks äh, siin asüüli sõna vahetama välja rahvusvahelise kaitse terminiga, sellepärast see äh, hõlmab endas nii pagulaste kaitset, ja ka teisi mm, põgenikke. aruandlus öö, siin räägitakse sellest, et äh, juurdlus avatakse nii-öelda usutavate äh, faktide esitamisel, aga kes otsustab, mis on usutav ja mis mitte? mulle tundub, et äh, süüdistuste või väidete uurimine ise toob ju selle välja lõpuks, kas esitatud väited on usutavad või mitte. nüüd geograafiline jaotus on neid äh, riike, kes on juba asunud äh, tööle rändevoogude ümbersuunamise osas Lohpilleri muudatusettepanekut me toetame, kuid äh, selles peab selgelt ütlema, et sõltumatu seire peaks tähendama mitte ainult sõltumust Frontexist, vaid ka sõltumatust liikmesriikide ametkondadest sellepärast et muidu võib äh, tekkida oht konfliktiks. Need olid mõned äh, märkused, mis loodetavasti olid teie jaoks piisavalt lühikesed ja olen siis valmis äh, selgitama hiljem. suur tänu nende oluliste märkuste eest, härra Kessler, ja nüüd annaksin sõna proua Karnikile, kes on ÜRO inimõiguste ameti esindaja suur aitäh! ÜRO äh, kõrge pagulasvoliniku ametile esitatakse väga tihti küsimusi selle kohta, milliseid turvaklausleid saaks kasutada inimesed, kes rahvusvahelisel tasandil soovivad saada kaitset, kes on sisenenud legaalselt Euroopa Liidu territooriumile ja tahavad saada varjupaika. loomulikult antakse seda vastavalt aluslepingutele, kuid ikkagi on ÜRO-l rohkem ekspertteadmisi, mille abil ta institutsioone ja liikmesriike nõustab. siia alla kuuluvad näiteks ettepanekud Frontexi kohta, ähm, välispiiride haldamine, sest see on otseselt seotud pagulaste ja teiste isikutega, kes taotlevad varjupaika liikmesriikides. Frontexil küll ei ole kaitsemandaati, kuid Frontex on loodud Acquis Communitaire'i alusel ning seetõttu peaks tema tegevus äh, olema kooskõlas nende põhiõiguste ja vabadustega, mida Euroopa Liidu äh, raamistik meile annab. Nende õiguste hulgas on ka õigus varjupaigale. vastavalt komisjoni ettepanekule ja proua Lovilleri äh, raportile üle vaadata Frontexi määrus on nüüd mõeldud ka mitmetele turvaklauslitele, mis rahvusvahelisel tasandil võimaldaksid piisavat inimõiguste kaitset me toetame tugevdavaid meetmeid õigusraamistiku tugevdamiseks, mis tuletavad meelde, et Euroopa Liit peab täitma oma rahvusvahelisi kaitsekohustusi. teiseks, kohustus välja õpetada Frontexi piirivalvureid on väga tähtis samm ja kolmandaks pean oluliseks neid lisaturvaklausleid, mis on seotud tagasisaatmisega siiski on nendes sätetes veel ka mitmeid puudusi põhiõiguste seisukohalt, ennekõike rakendamine, rahvusvaheliste kohustuste äh, austamine, kõike seda saab teha ainult siis, kui operatiivkavad, tegevuskavad tõepoolest äh, kajastavad eesmärke. see puudutab äh, nii piirivalv-, see puudutab ka piirivalvureid nii mere, õhu kui maismaapiiri turvamisel Neile tuleb anda äh, instruktsioone, kuid samas ka piisavalt teadmisi ja oskusi selleks, et nad suudaksid tuvastada hädaolukorras äh, olijad ja suudaksid neile ka abi anda. kui me lubame inimesed Euroopa Liitu selleks, et nad võiksid taotleda varjupaika, siis tuleb aru saada, et osa vastutusest lasubki just piirivalvuritel. ÜRO teeb seetõttu ettepaneku paremini defineerida õigusraamistik ja sinna sisse kirjutada ka selged õiguslikud kohustused, mis vastaksid rahvusvahelisel tasandil võetud kohustustele. lisaks sellele on vaja praktilisi juhiseid, mille abil piirivalvur suudaks ära tunda mm, isiku, kes vajab rahvusvahelise tasandi kaitset ja suudaks teda ka aidata. selleks on vaja Frontexi operatsioonide koordineeritust. ÜRO inimõiguste volinik aitab äh, kindlasti välja töötada suuremat äh, õiguskindlust äh, Frontexi ühiste merepäästeoperatsioonide valdkonnas ning me soovitame ka, et käitumiskoodeks ja sõltumatu kontrollimehhanism tagasisaatmise operatsioonide jaoks peaks rakenduma nii Frontexi personalile kui ka kõigile teistele piirivalvuritele, kes töötavad ühisoperatsioonides mitmed parandusettepanekud äh, selles raportis püüavad äh, tugevdada Frontexi võimekust ning äh, muuta ta tõhusamaks toimijaks ühisoperatsioonides. ÜRO kiidab seda eesmärki, kuid omalt poolt rõhutab, et Frontexi töö ei tohi kuidagi toet-, ei tohi kuidagi takistada, vaid peab toetama nende isikute põhiõigusi, kes siin varjupaika taotlevad loomulikult on kõige olulisem just väljaõpe, Frontex on välja töötanud ka ühtse õppekava ning ÜRO toetab ettepanekut sätestada põhivabadused ja ligipääs rahvusvahelisele kaitsele ka selles õppekavas, et kõik Frontexi töötajad võiksid sellega tutvuda. me toetame ka viiteid ekspertorganisatsioonidele, sealhulgas neile, mis tegelevad põhiõiguste ning rahvusvahelise kaitsega sellised viited aga lei-, äh, aga eeldavad seda, et õppekavasid ja teisi õppevahendeid pidevalt ajakohastatakse. Frontexi töötajad ning ühisrühmade toetajad, ühisrühmade tüüt-, töötajad peavad äh, olema kursis kõikide nende uuendustega. komisjoni ettepaneku kohaselt on Frontexil võimalik koos liikmesriigiga operatsioone juhtida, kuid paremaks koostööd raken-, koostööks, rakendamiseks ja hindamiseks äh, tuleb seda tööd teha hästi. ÜRO toetab ka äh, neid eesmärke ja ütleb veel kord, et põhiõigused ja rahvusvaheline kaitse on üks peamisi printsiipe, mida Frontex peaks ühisoperatsioonides järgima. me toetame ka seda, et äh, põhiõigused ja rahvusvahelise kaitse kohustused on sisse kirjutatud intsidenti, intsidentidest teatamise mehhanismi. ja sellega nähakse ette ka eksperdirühmade loomine, millest meile rääkis raportöör ning need eksperdid loomulikult võiksid eh, õiguste kaitsel ka oma rolli mängida. lõpetuseks aga teen ettepaneku, et põhiõiguse ja varjupaiga andmise menetlust võiks vaadelda eraldi olemasolevate koostöölepingute põhjal või ad hoc korralduse põhjal, mida võib näiteks kasutada merepäästeoperatsioonidel mis puudutab äh, Frontexi rolli tagasisaatmise operatsioonidel, siis äh, toetab ÜRO seda, et inimesed, kelle puhul leitakse pärast põhjalikku uurimist, et nad tegelikult ei vaja kaitset. kuid äh, me tuletame meelde, et tagasisaatmine on tõhusam siis, kui ta on vabatahtlik ja toetab isiku tõhusat reintegreerumist omaenda ühiskonda me tuletame meelde ka seda, et Frontexi koordineeritud tagasisaatmisoperatsioone tuleb kindlasti rakendada nende minimaalsete turvaklauslite alusel, mis on ära toodud tagasisaatmisdirektiivis ja kus öeldakse, et kõige parem on kasutada vabatahtlikku tagasisaatmist, mitte, mitte sunnitud, mitte sunnimeetmeid. kõnelejad katkestatakse ja öeldakse, et ta räägib liiga kiiresti, kuid samas tuletatakse talle meelde, et aega on vähe ja pannakse südamele, mitte tempot veelgi tõsta. selge, siis ma lõpetan äh, kohe, et me saaksime ka diskussiooni pidada. ma tahaksin öelda, et ÜRO peab tähtsaks ka Frontexi aruandmiskohustust, eriti mis puudutab äh, äh, põhiõigusi ja rahvusvahelist kaitset, see peab olema avalik, et nii parlament kui kõik teised saaksid sellega tutvuda. ning ÜRO omalt poolt teeb ka edaspidi pühendunud koostööd Frontexiga annab talle igakülgset nõu, mil iganes äh, Frontexi tegevus äh, seda eeldab või Frontex seda küsib. suur aitäh! suur aitäh! ka mina ise peaksin vist rääkima aeglasemalt. me anname väga lühidalt äh, sõna komisjoni esindajale Härnilsonile. suur aitäh, proua esinaine aitäh teile ka selle eest, et olete mulle andnud võimaluse selles diskussioonis üldse osaleda. põhiõiguste aspekti tugevdamine Frontexi määruses oli üks kõige kõrgemaid prioriteete volinik Malmström, Malmströmile, kes selle ettepaneku esimesena esitas. ja seetõttu on mul väga hea meel näha seda, kui positiivne on tagasiside, mida selle aspekti asjus siin saalis meile täna antakse. võib-olla räägin ühe sõnaga sellest, milline on Frontexi roll ja milline on meie tulevikunägemus. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad rakendama Euroopa Liidu õigusakte ning ka põhiõiguste hartat. Nad teevad seda igapäevaselt, kontrollides Schengeni ala välispiiri ning teostades tagasisaatmise operatsioone. Schengeni välispiiri ületab igal aastal üheksasada miljonit isikut ning Frontexi roll selles kontekstis on praegu ja on ka edaspidi vägagi piir-, piiratud sest äh, Frontex ei äh, tee operatiivtööd ähm, kogu aeg, iga päev, kõikidel piiridel, see ei ole võimalik. me tahaksime, et Frontex seda teeks, kuid äh, realistlikult mõeldes on selge, et võttes arvesse piiri ületamiste arvu, ei ole seda võimalik teha. kuid ma tuletan meelde, et ükskõik, kas Frontex valvab piiri või mitte, on Euroopa Liidu asjakohased õigusaktid ning põhiõiguste harta ikkagi samaväärsed äh, kui siis, kui Frontex on kohal ja neid tuleb alati täita. põhiõiguste puhul tuleb täita kõige kõrgemad standardid, kuid tegelikult ei tahaks me niimoodi rääkida, sest äh, tegemist on väga mustvalge küsimusega, neid standardeid kas täidetakse või mitte ja siin ei ole tegelikult ruumi mingile vaidlemisele. jällegi, neid tuleb täita nii siis, kui Frontex on kohal, kui siis, kui ei ole Frontex loomulikult peab äh, täitma oma vastutust, äh, sest ta on ähm, avalik ähm, ametkond, ta peab äh, täitma oma ülesannet ja tagama põhiõigused, isikute põhiõigused ja põhivabadused kõikide operatsioonide käigus, millega ta tegeleb. teisest küljest aga ei vabasta Frontexi vastutus liikmesriike omapoolsest vastutusest. kõige tähtsam küsimus mida on küll kahjuks väga raske lahendada, ongi see, et mis on Frontexi ülesanne. oma ettepanekus, äh, millega me püüame Frontexit ju tugevdada, ütleme me, et Frontexi kui agentuuri peamine ülesanne on koordineerimine. temast ei saa otsuste tegemise agentuuri, sest need otsused puudutavad üksikisikut, seda, kas isikul keelatakse Euroopa Liitu siseneda, kas talle antakse varjupaik või ei anta, neid otsuseid teevad jätkuvalt liikmesriigid seega me peame jääma sama õigusliku raamistiku piiresse ning komisjon valvab eh, omalt poolt aluslepinguid, nagu on alati teinud, ning eh, vaatab, et eh, liikmesriigid ja ka Frontex täidaksid aluslepingutest tulenevaid kohustusi. juba sellepärast ei ole võimalik Frontexist teha näiteks kohtuasutust, sest ta ei ole sellisena loodud. siiski on Frontexi roll väga oluline ning mõned punktid, mida juba enne mainiti näiteks intsidentidest teatamise raport peaks kindlasti sisaldama punkti ka põhiõiguste kohta. kui on rikutud põhiõigusi, tuleb sellest teatada. nii on tegelikult otsustatud ka Strasbourgis asuvas inimõiguste kohtus, tegemist on pretsedendi õigusega, sellest me ka lähtume. Frontexil peab kindlasti olema õigus lõpetada operatsioon juhul, kui selle käigus rikutakse põhiõigusi ning kogu menetluse käigus tuleb jälgida äh, Äh, põhiõiguste täitmist, seda ka näiteks tagasisaatmise puhul lennukiga lennueelselt, lennu ajal ja lennujärgselt ning pärast äh, lendu tuleb teatada sellest, kuidas inimõigusi ja põhiõigusi tagati. ja igasugune sellekohane info peab olema täiesti avalik. veel äh, üks sõna ka isikuandmete kohta, ehk siis Frontex töötleb isikuandmeid, neid kasutatakse tagasisaatmisoperatsioonides Euroopa Liidu andmekaitseohvitser, ande, andmekaitseametnik on kontrollinud, kuidas Frontex seda teeb ja leidnud, et see on asjakohane ja kooskõlas reeglitega. kindlasti arutatakse seda küsimust uuesti institutsioonide vahelistes aruteludes. varjupaiga taotlemise kohta ma soovin rõhutada seda, kui oluline on selgelt eristada Frontexi ja uue varjupaiga toetusametkonna pädevused kuid eh, hoolimata sellest, et mõlemal on selgelt oma pädevused, teevad nad ka koostööd ja juba aastal kaks tuhat kaheksa me ütlesime, et kõige parem oleks see, kui liikmesriigid eh, operatiivtööga toetaksid ehm, Frontexit ja toetaksid ka varjupaiga toetuse, varjupaiga taotlemise toetuse ametit ja toetaksid nende koostööd ühiste tagasisaatmise operatsioonide kohta või üldse ühiste operatsioonide kohta ütleksin ma seda, et juba selles ettepanekus on ette nähtud vaatluskeskus ühisoperatsioonide vaatlemiseks ning ähm, seal siis tegeldaks kindlasti ka juba organiseerimise etapi vaatlemisega, aitäh! Like... Äh, suur tänu Euroopa Komisjonile ja lõpetuseks ma annaksin sõna äh, Frontexi esindajale härra Baumgartner Thank you, thank you very much um.... suur tänu, proua esinaine. ma tahaksin tänada teid selle küllakutse eest ja võimaluse eest äh, täna sõna võtta Frontexi nimel. ega mul ei olegi midagi eriti lisada sellele, mida ütles härra Nielsen, äh, minu kolleeg komisjonist hetk tagasi. me oleme temaga täiesti samal arvamusel aga võib-olla natukene annaksin äh, infot selle kohta, kuidas Frontex arvestab äh, põhiõigustega. oleme nõus äh, sellega, mida on öelnud proua Lohpiiler, nimelt Euroopa Liidu ametnikuna me peaksime tagama need põhiõigused, need on Euroopa Liidu väärtused, aga loomulikult kuuluvad ka integreeritud piiri haldamiskontseptsiooni, see on Euroopa Liidu piiri haldamispoliitika aluskontseptsioon. nagu te ilmselt teate, Frontex ei ole poliitiline amet ja loomulikult äh, poliitikaga tuleb arvestada meie tegevuses, kui me teeme koostööd uute liikmesriikide ja kolmandate riikidega, me üritame integreerida põhiõiguste temaatika oma tegevuse suutlikkuse ülesehitamise või ühiste operatiiv- Äh, ülesannete puhul. oluline on see, et me ei ole aga üksi selles ettevõtmises, üritame maksimumini kasutada strateegiliste partnerite panuseid, äh, Inimõiguste Agentuur ja ÜRO äh, eriesindaja, erivolinik, aga me tahaksime, et liikmesriigid muidugi pühenduksid meie strateegiasse selleks, et me saaksime põhiõigused paremini siduda meie praeguse koostöö alase tegevusega. ja tõstatan siin ka äh, võib-olla selle, et äh, öeldi siin, et läbipaistvust on natukene vähem. me tahaksime luua mm, nii-öelda nõuandva kogu, kuhu kutsuksime siis kodanikuühiskondade äh, esindajad, liikmesriikide piirivalveametit, tooksime nendega kokku selleks, et välja kujundada seire tegevuskava aga mõned märkused äh, selle kohta, kuidas põhiõiguste kaitse on integreeritud meie tegevusse. oleme oma riskianalüüsis rohkem heita valgust äh, pagulas, pagulusküsimustele. riskianalüüs on meie operatiivtegevuse aluspunktiks, kuivõrd see annab meile võimaluse äh, kohandada oma reaktsiooni siis inimõiguste sätetele, me peame siin väga väärtuslikuks äh, kõrgema, vabandust, erivolinikuga koostööd ÜRO-s. suuniste puhul samuti me oleme EASO-ga ja ÜRO-ga sellest rääkinud, sellepärast et äh, see kõik on ju kirjas äh, Stockholmi kok-, kokku, programmis selleks, et me peame EASA-ga koostööd tegema. proua Haudal ütleb, et teil on jäänud nüüd veel poolteist minutit. jah, üritan siis lühidalt teha, kui võimalik. operatiivkava ühis- peab muidugi vastama Euroopa liikmesriigi ja rahvusvahelise õigusega, kuid ärge unustage ka seda, et ühisoperatsioonide elluviimisel, sellest rääkis äh, parlamendi Kreeka saadik, on meil vaja kokkulepet äh, ka osalevate ja operatiiv, äh, operatsioone vastuvõtvate liikmesriikidega. koolituse kohta öelda ka, öeldi ka väga palju me üritame pöörduda kogu Euroopa piirivalve kogukonna poole, meil on terve rida partnerlus akadeemiaid, kellega meil on võrgustik ja eripartnerid, kellelt saame ekspertteadmisi ja nüüd meie suhted kolmandate riikidega. see on väga oluline osa meie mandaadist, mis nüüd laieneb, olukord on meie jaoks tõsiseid väljakutseid pakkuv, sellepärast et ühelt poolt me muidugi peame kolmandate riikide piirivalveametkondadega olema dialoogis, kuid samas meie koostöötegevuses tuleb inimõiguste ja põhivabaduste küsimus süvalaiendada kõikidesse aspektidesse. ma võiksin vastata, kui mul oleks aega, paljudele küsimustele paljugi täpsemalt, aga praegu aega ei ole ja sellega kogu lugu. suur tänu selle kompaktse vastuse eest ja nüüd saab sõna härra Tsemke veel aseesimehena ja siis proua raportöör suur tänu. ma tahaksin tervitada siinkohal kõiki sõnavõtjaid, aga asi on selles nagu ikka, et aega meil ei ole aga see määrus on ju ometigi väga-väga oluline ja selle muutmine samuti ja meie allkomisjoni arvamus oleks ka väga tähtis. ja loodetavasti siis Ahvet võtab meie arvamuse ka kuulda ma olen proua Lohpilleri arvamuse läbi lugenud. kakskümmend üks muudatusettepanekut on proua Lohpiller esitanud ja tege-, tehtud on äh, tõsist tööd ja muuseas üheksakümne protsendi teie muudatusettepanekutega ma olen nõus, küll aga mitte saja protsendiga ning viitaksin minu meelest ühele tõsisele probleemile. peame leidma vastused järgnevatele küsimustele, kui kaugele peaks Euroopa Parlament minema sekkudes ja kuidas me peaksime ühe ameti tegevust kontrollima. minu meelest osadel juhtudel öö, oleme me läinud liiga kaugele. toon näite, minu meelest täiesti tüüpiline näide. nimelt öö, tõusetub see muudatusettepanekust number kakskümmend. Teie äh, kavatsused olid üllad ja sellega ma olen nõus, kuid muudatusettepanek sisuliselt läheb natukene kaugemale. minu meelest parlament ei peaks tegelema kõikvõimalike töökorraldustega, mis puudutavad kokkuleppeid kolmandate riikidega. mida see tähendab siis praktikas? kui Äh, amet peab läbirääkimisi kahekümne seitsme liikmesriigiga ja mõned nendest on äh, ainult ettevalmistavad meetmed, siis oleks parlamendil justkui võimalus saada äh, informatsiooni selle ettevalmistama, ettevalmistava faasi kohta, minu meelest see on problemaatiline. aega ei ole, nagu ma aru saan, ja ma võtan asja siis kokku korrates seda et, et üheksakümnes protsendis ma saan nõustuda proua Lohpilleriga, aga teinekord lähevad need liiga kaugele. suur tänu, härra Semke, ma arvan, et me oleme kuulnud päris palju toetussõnu raportöörile, seda ka komisjonilt ja Frontexilt endalt, nii et eks me näe, milline arvamus kujundatakse välja järgnevatel nädalatel, kui saadikutel on võimalus muudatusettepanekuid esitada ja hääletus toimub esimesel detsembril Välisasjade komisjonis. ja võib-olla nüüd proua raportöör võimalikult kiiresti võtaks kokku need märkused, mis siin tehti. suur tänu, proua esimees! ma tänan teid kõiki kommentaaride eest ja ma üritan need sisse kirjutada oma raportisse suur tänu ka kõikidele kolleegidele, kes ütlesid, et ma olen teinud põhjalikku tööd, ma ei teinud seda mitte sellepärast, et äh, minu rahvus on selline, nagu ta on, vaid sellepärast, et ma saan aru, et meil on võimalik midagi paika panna, mida varem pole olnud. ja mul on väga hea meel, et Frontex ütleb, et ei, me ei tee seda, vaid me ju kuulsime, et nad on tõesti nõus äh, ülevaatamisraporti ja tegevuskava koostamisega ja just seepärast ma olingi nii põhjalik, sellepärast et inimõiguste kaitse on just üksikasjades tähtis. ja, ja me võime läbirääkimisi pidada, kui kaugele me saame minna, aga parlamendis on ju töögrupp, mis tegeleb äh, sellega, kuidas Euroopa Liidu agentuurid saavad äh, oma töös äh, ja ka järelevalve pädevuses Euroopa Parlamendiga koostööd teha ja ma kohe kindlasti ka kodanikuvabaduste komisjoni kolleegidega räägin sellest küsimusest edasi. meil kõigil on oma ettekujutus sellest asjast. kuid äh, see näide, et me peame leidma tasakaalu ähm, turvalisuse ja inimõiguste vahel, sellega ma ei ole nõus, see tähendab seda, et me võime öelda, et mida vähem on inimõigusi, seda turvalisemad on riigid. ma ei tea, ka seda täpselt nii mõelda, aga tahtsin seda selgelt välja tuua. kui me nõuame kõikidelt Euroopa Liidu agentuuridelt äh, inimõigustest äh, kinnipidamist, siis äh, julgeolek kasvab, mitte ei vähene. ja me ei saa ju öelda, et Euroopa Liidu agentuurid ei peaks inimõigustest kinni pidama kui seda aga tehakse ja ka piiridel kõik korras on, siis kõik ülejäänud riigid võtavad meid ka tõsisemalt. tooksin lõpuks ühe näite. näiteks hinnatakse, et Frontexi ja teiste agentuuri töö alustamisest on umbes kuuskümmend tuhat inimest päästetud mereoperatsioonide abil. Need olid inimesed, kes ületasid piiri. ma tahaksin teada, kas meil on andmeid selle kohta, mis nendest inimestest sai? Frontex võis, Frontex sai mulle ka selle peale öelda, et äh, operatsioonides ei olnud mitte ainult äh, Frontex, vaid ka teised agentuurid ja mitte keegi ei tea, mis nendest inimestest sai. me ei tea, kuhu nad tagasi saadeti. vabandage, proua Lohpiiler ütleb proua Haudale, kas me võiksime rääkida erakorralistes oludes inglise keeles, ma üritan, ütleb proua Lohpiiler. kas me võiksime otsustada